So, colleagues, we are about to start the meeting. head kolleegid, äh, õige pea alustame koosolekuga. näib nii, et äh, kõik keeled on äh, olemas, välja arvatud keeli horvaatia, malda ja soome keel. ja homne koosolek ma arvan, et siin on ka meil keelerežiimid enam-vähem kaetud. siis alustan juhataja teadaannetega meil on äh, kokteilidega vastuvõtt pärast seda, kui homne kuulamine on läbi. kõik osalised on oodatud kohtumissaali kaksteist kolmkümmend pärast seda, kui tööhõivekomisjoni koosolek äh, teeb äh, lõunapausi. Euroopa noorte projekti raames äh, seda äh, võimalust pakutakse. Äh, veidikene mitteametlikumas atmosfääris on võimalik siis nii parlamendiliikmetel kui ka projektides osavõtjatel osaleda sellel kokteili vastuvõtul. siis homme veel kord külalisgruppide kohta ka seesama koosolekusaal on meil homme kättesaadav, kus, mis võimaldab paigutada kakssada kümme inimest siia, tavapäraselt on seda rohkem kui küll, aga homme ootame siia väga palju külalisi, nii et äh, varajane hoiatus teile kohe, et kui teil on külalisgrupid, mis on suuremad, siis on peaaegu sada noort homme tulemas siia äh, Strasbourgist, Riiast ja nad osalevad loomulikult Euroopa noorte äh, üritusel Äh, ja selle jätkuüritusel üheteistkümne, üksteist kolmkümmend kuni kaksteist kolmkümmend. tegemist on siis Euroopa noorteürituse järelmeetmeid puudutava kuulamisega äh, ja see on meie kommunikatsiooniosakonna organiseeritud üritus ning lisaks minu kolleeg Uwe Kristjansen on kutsunud nelikümmend kaks inimest ühest Taani organisatsioonist, kes tulevad siis kümme kolmkümmend kuni üksteist kolmkümmend meie koosolekule, püüame loomulikult kõigile siia ruumi teha. ja kolmandaks, Emilian Pavel on viiskümmend kuus inimest kutsunud Rumeeniast siia külalisgrupiga. tegemist on noorpoliitikute ja ajakirjanikega ja täpselt samas ajavahemikust tule-, tulevad need meie koosolekule. nii et istekohtadest vist jääb puudu, aga homme vaatame täpsemalt seda asja, aga hoiatan teid juba täna ette siis äh, neljas päevakorrapunkt. sotsiaalne äh, tippkohtumine, mis puudutas äh, tööhõive küsimusi ja üheksateistkümnendal oktoobril aset leidis. oktoobris kutsuti ka siis tööhõivekomisjoni esindaja vaatleja liikmeks ning peamine koosoleku teema oli ja loen maha Euroopa väljakutsetele vastamine ning äh, õiguse ja õigluse äh, toetamine. keskus, äh, keskmes olid siis pagulasküsimused Euroopa poolaasta ja muud küsimused, aga härra Hindel ilmselt räägib sellest rohkem, kui ta tuleb meie koosolekule järgmise korral. ja nüüd jõuame koosoleku protokollide kinnitamise juurde, need on siis kolmekümne esimesest augustist ja kuni esimese septembrini kaks tuhat kuusteist kas on keegi, kes tahaks midagi täiendada või kommenteerida neid äh, protokolle, ei tundu olevat äh, kellelgi sellist äh, vajadust, siis läheme edasi. ja jõuamegi kuulamise juurde. nimelt uue põlvkonna töökohtadega seotud tervise- ja ohutusküsimused juhatan sellega sisse. tegemist on kuulamisega, mille eesmärk on võtta fookusesse, kuidas tehnoloogilised ja muud arengud tööturul mõjutavad meie töötervishoiu ja ohutuspoliitikaid ning võimaldab meid ka vastata ja leida võib-olla lahendusi nendele probleemidele. minu aeg on napp ja ma ei hakka pikalt sisse juhatama, aga ütlen tere tulemast kõikidele eh, koosviibijatele ning eriti meie viiele eksperdile, kelle oleme siia täna kutsunud nii et palun teil, et pidage kinni kaheksast minutist kõneajast. Äh, suurepäraseid kõnelejaid on siin palju ja täna samuti, aga olgem äh, selles kindlad, et meil jääb kõikide asjade jaoks äh, aega. nii et palun, kaheksa minutit on teil sissejuhatavaks sõnavõtuks aega. ja ma tahaksin eriti tänada härra Rolf Keeringit Euroopa Ehitajate ja Puidutöötajate Föderatsioonist, kes on äh, siin asendamas härra Heinz Fritzet äh, väga äh, lühikese etteteatamise ajaga. professor Ursula Hufs aga Hertfordshire'i ülikoolist saab esimesena sõna, olge hea. suur tänu, et mind siia kutsusite, mul on suurepärane hea meel siin olla enamik uurimistööd, mille mina olen viimastel aastatel äh, teinud, äh, on olnud äh, seotud Euroopa Töötervishoiu ja Ohutusküsimuste Agentuuri tegemisega, tegemistega ning online-platvormide läbi töötamise uurimine viimastel aastatel, mille meie oleme läbi viinud, aga tahaksin öelda, et tegemist ei ole kindlasti unikaalse fenomenina Äh, tekkinud äh, töövormiga, sest kui me vaatame tegelikult üleüldiselt uusi tööpraktikaid, mis on äh, kogu meie majandussektorites nähtavad, mitte ainult nende inimeste puhul, kes tõesti veebi vahendusel ja online platvormide vahendusel tööd teevad, meie tegime Ühendkuningriigis, Hollandis, Rootsis, Austrias ja Saksamaal ehk viies liikmesriigis uuringu viisime läbi ning saime teada seda, et umbes viis protsenti tööealisest elanikkonnast töötavad juba tegelikult eh, veebiplatvormide jaoks eh, ja läbi vähemalt kord nädalas. aga me saime teada ka seda, et väga paljud asjad, mida nad teevad, eh, on, tehakse ära ka teiste sektorite töötajate poolt. näiteks, kui te vaatate neid töötajad, kes peaksid tulema öö, öö, tööle, kasutama öö, online rakendusi, siis nende puhul seitsekümmend kaheksa protsenti peavad kasutama just eh, vastavaid rakendusi aga, aga kümme protsenti on need, kes ei tööta eh, veebiplatvormide kaudu ja sellegipoolest kasutavad eh, vastavaid rakendusi. kui te vaatate inimesi, kes vaatavad ja loevad oma email'e kodus siis, siis üheksakümmend protsenti on need läbi platvormi töötajad, aga ka üleüldisest tööealisest elanikkonnast väga paljud töö kirju vaatavad oma kodudes. Äh, kui me vaatame neid inimesi, kes peavad sisse logima ennast äh, veebi selleks, et äh, töötada interneti läbi, on see seitsekümmend viis protsenti platvormide läbi töötajatest, aga tegelikult üheksa protsenti ka teistest töötajatest, nii et tegelikult konkreetsel ajal kellast kellani töötamine toimub ka läbi veebi, mitte ainult siis platvormi töötajate puhul. tulles tagasi nüüd töötervishoiu ja ohutusküsimuste juurde, siis oluline on jagada siin võib-olla töötajad kahte laias laastus äh, suurde gruppi, ühest küljest siis töötajad, kes töötavad äh, veebis ja nende tööd juhitakse samamoodi läbi interneti, äh, näiteks Upwork, Elance või ka Amazoni portaalide kaudu. väga paljud töö töötajad ning juhid toimivad sellise töövormi läbi. võimalus on suhelda töötajatega, kolleegidega näiteks Ladina-Ameerikas, Indias ja nii edasi. samad äh, tegevusajad äh, inimestele erinevates maailma äh, riikides. kui me räägime terviseohtudest selliste töökohtade puhul, siis väga teada töötervishoiu küsimused on loomulikult kaugteel äh, töö tegemine, kaugteel arvutite kasutamine, inimesed töötavad keskkonnas, mis ei ole mõeldud tegelikult bürooks, avalikes kohtades näiteks laptopidel ei ole õigeid toole, ei ole õigeid, õige suurusega kraane ja nii edasi. Need on juba teada ja tuntud terviseohud aga siis teine töötajate rühm on see, eh, keda läbi eh, veebiplatvormide suunatakse, aga nad töötavad eh, reaalses maailmas siis näiteks tarnijad, taksojuhid, Uberi, tele, Deliveroo töötajad ja ka näiteks veoautode juhid, aga viimasel ajal ka väga palju selliseid töötajaid, kes on mitteformaalses majanduses tööd kaasa teinud, näiteks hoidnud inimeste kodusid, korrastanud neid, olnud koristajad, ehitajad ja nii edasi. ja oluline on just nende töökohtade puhul siin suunata teie tähelepanu sellele, et kõige ohtlikumad töökohad, mis on olemas, nüüd tehakse läbi veebijuhtimise. näiteks katuseparandajad, elektrikud, inimesed, kellele tõesti on töökohal väga tugevad terviseohud ja riskid aga see kõik tegutseb äh, erinevate määrustike ja seadustike äh, eest varjatult. nii et äh, väga palju on siin nende arengute läbi tõstatatud küsimusi, mis just õiguslikku korraldust puudutavad ja äh, vaatan siin mõningat neist. kõigepealt, millised on siis õiguslik staatus ja vastutusvaldkond äh, veebiplatvormide puhul? keegi ei tea, mille, milline see täpselt on. kas äh, tegemist on reklaamiagentuuridega, kas töövahenduskeskkonnaga, kas tegemist on tehnoloogiakeskkonnaga, äh, tegemist on finantsteenuste edastajatega, keegi ei tea täpselt kui me ei tea, millega on legaalset tegemist, me ei tea ka täpselt, milline määrustik rakendub. nii et see on väga oluline tegelikult, eh, et õiguslik staatus ja vastutus oleks eh, veebiplatvormide puhul väga hästi defineeritud. teiseks, küsimus eh, jurisdiktsiooni kohta kui tegemist on üleilmsete platvormidega, kas küsimus on selle platvormi asukohariigis, kas kliendid on tähtsad, kas töötaja asukoht siin rakendub või millise riigi õigust tuleks rakendada olukordades, kus üleilmselt tegutsevad ettevõtted äh, siis kogu maailmas. ja kolmas väga, kolmas väga oluline mm, küsimuste ring puudutab seda, kes täpselt on töövõtja, tööandja, vabandust, milline on täpselt äh, töövõtjate olukord, kas tegemist on äh, lepinguliste töötajatega, kas on püsitöötajatega, Äh, kas nad on äh, siis otse tööle võetud või töötavad läbi platvormide vahenduse, äh, sellepärast et need küsimused loomulikult on puudutud, on seotud hoopis teiste mm, õigusküsimuste ringidega, nii et oluline on täpselt see töösuhe ära määrata. Ühendkuningriigis otsustas kohus eelmisel nädalal, et Uberi taksojuhid peaksid olema ka töötajad, saama samasugused õigused, näiteks makstud puhkuse äh,, ja äh, miinimumpalka ja nii edasi. seda loomulikult on võimalik veel äh, järgmistes äh, kohtutes vastustada, aga igal juhul esimeste paikapanevate reeglitena on need, on need väga head, need otsused. ilmselt on mu aeg otsa saamas, ütleb kõneleja ja minu telefon ka aega kahjuks ei näita praegu, aga minu arust on vaja väga palju erinevaid küsimusi esitada. kõigepealt kindlustuse küsimused, väga konkreetne küsimus, siis äh, vastutuse küsimus. ja edasi ka see, milline organ täpselt on vastutav erinevate inspektsioonide läbiviimise eest, sest kui näiteks juhtub töökohal õnnetus, kas küsimus on siis tarbija ohutusega äh, töövõtja äh, ohutusega või, või avaliku äh, küsimusega. Need võivad olla äh, kõik kolm kokku, aga liikmesriigi tasandil peavad konkreetselt otsustama liikmesriigide ametivõimud. näe, hakkaski taimer ka tööle, nii et selge on, et minu aeg on läbi. No, no. Ah. kui teil on siiski veel midagi lisada, te võite seda, ei, ütleb kõneleja, aitab <clears throat> mulle sellest kõnelejast. suur tänu siis professorile ja sõna saab härra Rolf Kirling, palun yes,. aitäh ka mina tänan teid kõigepealt äh, selle eest, et te mind siia kutsusite ja see lühike etteteatamise aeg ei ole probleemiks, äh, kui, kui koosolek toimub Brüsselis. mul on mõned slaidid inglise keeles, aga ma lähen üle saksa keelele. nii et äh, siin äh, slaidil on näha nüüd samaline äh, ökonoomiline äh, olukord, nii et ma näitan siin ähm, mõlemat pilti võrdluseks, et äh, sil-, et, et kirjeldamaks seda, milliseid vigu võib äh, teha te tervishoiu tööohutuse puhul nii-öelda tulevikuametites, nii et paremal pool on inimtühi vabrik, aga inimesed ei kao nii et ühelt poolt tuleb see tehnika ju ka installeerida, see tuleb kujundada, nii et inimesed on siin taustal, see tähendab, et äh, siin on tegu lihtsalt töö, liikuvate töövormidega. ja nüüd teine asi, millele ma sooviksin äh, tähelepanu juhtida, on see, et vanad töövormid ei kao mitte kuhugi, vaid need probleemid, millega me tulevikus peame silmitsi seisma, ma toon siin näiteks ühe märksõna, et ähm, inimene ja robot äh, liidesed et äh, see ei ole sugugi mitte uus fenomen, et äh, see ähm, inimene-masin liides, see on tegelikult äh, juba aastasadu olemas olnud, lihtsalt see vorm muutub ja teine asi, mida ma sooviksin rõhutada, on see, et just teaduslikus plaanis me tihtipeale idealiseerime mm, olemasolevaid olukordi, nii et kui ma võtan tööstussotsioloogia, siis seal on välja töötatud sellised mõisted, Äh, nagu äh, fraudismus, äh, mis on, kirjeldab tööstust ja siis ka postfraudismus. ja mis on oluline tööohutuse jaoks, on see, et need on võib-olla dominantsed vormid, aga lõppude lõpuks on, eksisteerivad selle kõrval ka teised vormid, nagu näiteks traditsiooniline käsitöö, seda kas siis tööstuse ajastul ja see ja käsitöö jääb ka tulevikus. nüüd järgmine slaid, ma loodan, et kõik saavad seda lugeda, see toob välja kaks arvu. ja see on meie lähtepunktiks. ühelt poolt on siis surmaga lõppenud tööõnnetused, need Eurostati andmetel on neid kolm tuhat viissada, aga lisaks sellele on sada kuuskümmend tuhat ähm, ähm, tööga seotud ähm, ähm, haigustesse surnuid. nii et ähm, siin tuleb äh, ikkagi arvestada sellega ka äh, töökeskkonnas, aga seni on eelkõige tegeletud just töökeskkonnaga, töötingimustega, aga mitte niivõrd töötervishoiuga. nii et äh, kui ma räägin siin sotsiaalpartnerite rolli, siis ma tuleksin selle küsimuse juurde veel tagasi. ja kui, kui me vaatame seda pikemat äh, suunda, siis äh, õnnetuste juurest äh, äh, ja inimtervise kahjustamise juurest keemiliste ainetega ja nii edasi jõuame me krooniliste haigusteni, et mis puudutab siis närvisüsteemi ja vere südame-veresoonkonna haiguste kasutamine, nii et, et, nii et, et siin ei ole tegu mitte ainult raske füüsilise tööga nüüd, vaid ehm, pigem nüüd rohkem äh, on meil tegu närvisüsteemi äh, haigustega. ja meil on kolm suurt valdkonda kõigepealt töökeskkonda uute ametikohtade puhul on see eriti oluline, nimelt töökeskkonda siia äh, käivad nii äh, füüsilised ähm, tegurid nagu temperatuur, valgus ähm, ja aga ka ergonoomilised tegurid, see on teine oluline äh, valdkond, nimelt tarkvara, ähm, vahendid ja nii edasi ja, ja kolmandaks siis vähk, vähk kui, vähkhaigused kui ähm, töötervishoiu tingimustest mitte pida-, kinnipidamise äh, tulemus. ja edasi töökorraldus, tööaeg, nii et äh, ka need, kes töötavad osalise tööajaga või kodus, on ikkagi ka ohtudega silmitsi, nüüd edasi pädevused, äh, siin tuleb arvestada ka tööohutusega, sellest, kui palju inimesed ise sellest teavad, siis eh, inimese-masina omavaheline suhe, samuti need eh, tööinstrumendid, mida me, seadmed, mida me kasutame. näiteks eh, logistikas kasutatakse väga palju uut tehnoloogiat, mis aga samas koormab täiesti uuel viisil inimesi. nii et tegu on siis süsteemiga, kus tegelikult ollakse kaheksa tundi päevas virtuaalkeskkonnas tänu nendele prillidega, prillidele, see on selline ettekujutamatu koormus. samuti tuleb arvestada materjali ja seadmetega, nii et nad muutuvad intelligentsemaks tänu ähm, sellele, et ähm, sellesse personaliseeritud varustusse, ka kaitsevarustusse äh, integreeritakse ka äh, eler-, elekter, äh, elektrilised vahendid ja see edendab ka isiklikku kontrolli ja mis puudutab uusi töövorme, siis siinkohal ma tooksin näiteid ehitussektorist, et ehitussektoris on arvestatud juba äh, erinevate äh, ohtudega ja ma ei hakka siin mingeid numbreid välja tooma, aga igal juhul ma võin veendunult öelda, et äh, lähetatud töötajad, inimesed, kes ajutise lepinguga töötavad ja sisserändustöötajad ja ka ka nii-öelda varifiied, näiteks Inglismaal on see vägagi levinud ähm, fenomen, et nad on suurel määral on välistatud ähm, koolitustest ja, ja ka tegelikult äh, tööohutuse ähm, õiguse rakendamisest. ja kui vaadata nüüd töökohta, ja vaadata, kuidas töötervishoid, tööohutus on kujundatud, korraldatud tulevikuametite puhul, siis siin on terve spekter erinevatest teemadest, millega tuleb arvestada, mis tuleb integreerida ja see on ka üks kõige olulisem tööohutuse jaoks, sellepärast meil on vaja sellist terviklikku lähenemist, mis koondab erinevad tegurid, nii et ähm, õiguslikud sotsiaalsed ähm, ja ka näiteks materjalide tootjad. ja sotsiaalpartnerite jaoks kitsamas äh, mõttes on see võimalus ähm, näiteks äh, kujundada seda olukorda keskkonda kollektiivlepingute kaudu samuti ja ähm, siin rohkem rakendada Euroopa õigusi, nii et me teame, et tihtipeale Euroopa õigust äh, hästi ei rakendata, nii et siin tuleb rohkem ära teha ja mis on minu jaoks kui Äh, sõnumi jaoks siin poliitilises valdkonnas oluline on just varase hoiatuse süsteem. näiteks äh, kui me räägime robotitest ja inimestest äh, tööprotsessis, siis, siis me peame ka vaatama, milline on praktika, nii et need sotsiaalpartnerid, kes on juba mingite tulemusteni jõudnud, tuleb äh, ka legislatiivsetesse aruteludesse rohkem kaasata tänu oma kogemustele ja viimane punkt, mis on minu jaoks äärmiselt oluline siinkohal, on seotud tehnoloogia disainiga. nii et paljudes valdkondades eh, me räägime elutsüklitest, toote elutsüklitest ja et see, seda tuleb vaadata eelkõige just keskkonna kontekstis, aga me peame eh, samamoodi vaatame seda ka masina, materjali, töökohtade kujundamisel, sellepärast et selle kujundusprotsessi alguses, selle disainimise protsessi alguses võetakse otsuseid, mis äh, hiljem mõjutavad äh, ka sotsiaalprotsesse, äh, töökoormust ja nii edasi. ja mida meie sooviksime sellega seoses, oleks luua Euroopa Foorum, mis tegeleb sotsiaalse tehnika disainiga kus siis juba varases faasis ähm, saaks arvestada erinevate mõjudega äh, töösuhetele, töökeskkonnale, selleks, et seda tehnikat ka äh, vastavalt äh, eesmärkidele kujundada. nüüd viimane, millest me puudust tunneme, eelkõige just Horisont kakskümmend kakskümmend teadusuuringute raames on see, et et ei uurita seda, millised on meie töökohad tänapäeval, kui millised peaksid olema tulevikus ja milliseid uuringuid tuleks läbi viia selleks, et tööohutuse üle paremat kontrolli saavutada. nii palju siis minu poolt, aitäh teile tähelepanu eest! aitäh! proua Krista Setacek saab järgmisena sõna. ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti, vähemalt umbes nii see oli ja teil on sõna. aitäh teile, et te mind kutsusite ja ma tahaksin teile rääkida sellest, millega tegeleb meie agentuur ning kuidas on see seotud uue põlvkonna töö ja uue põlvkonna tööohutuse ja töötervishoiuga see on siis nõndanimetatud uus majandus, me oleme juba rääkinud nendest töökohtadest, millest siin teised rääkisid, me oleme rääkinud massitööst ja me oleme selle kohta välja andnud ka ühe artikli. peale selle on meil professor Kai Vooker Turu ülikoolist ja e, lisaks e, sellele oleme me siis arutanud e, ka seda, millised on uued riskid ning neid analüüsis professor Bloomberg, kes töötab Lancasteri ülikoolis. Need kolm artiklit katavad siis kolm peamist valdkonda ja ma arvan, et need on väga olulised ka tulevikus, mistõttu tegime me need oma veebilehel ka kättesaadavaks. mis oli meie eesmärk? me tahtsime panna aluse laiapõhjalisele diskussioonile ja tõsta üldist teadlikkust, eriti muidugi otsuse tegijate hulgas, aga ka teadlaste ja sotsiaalpartnerite hulgas. me pidasime oma siseriiklikus võrgustikus ja kaasates ka Euroopa sidusrühmi omapoolse debati ning me nägime seda, et sidusrühmadele on need teemad uued, eriti uued on nad liikmesriigi tasandil seetõttu on vaid paar liikmesriiki hakanud välja töötama omapoolseid juhiseid ja strateegiat. aga muidugi toimuvad muutused väga-väga kiiresti ja seetõttu peame me oma, peame me oma tööd tegema kiiresti ja seda on võrgustik meilt ka palunud. vastavalt sidusrühmade palvele alustasime kõigepealt sellega, et äh, püüame kindlaks teha riskid, äh, mis on seotud IKT ja IKT arenguga äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis. see uuring on kaheaastane programm ja meil on võimalik teile rääkida alles aasta kaks tuhat seitseteist lõpus, millised on siis need üldised ähm, tulemused. mis on aga eesmärgid? kõigepealt töötame välja potentsiaalse tulevikustrateegia kui me mõtleme Oshale ja ka IKT-le. see tähendab äh, seda, et me esitame teile teatavad stsenaariumid, need, mis on tõenäolised ja loodetavasti on siis poliitikutel ja otsuse tegijatel võimalik paremini aru saada sellest, millised on Osha väljakutsed. aga loodetavasti õnnestub neil neid väljakutseid ka arvesse võtta, kui nad otsuseid teevad ja hõlbustada erinevaid arutelusid ning neisse kaasata vajalikke isikuid professor Hughes ja ka härra Gering on juba rääkinud sellest, millised on siis need väljakutsed, mis on seotud OSHA ehk töötervishoiu ja tööohutusega. kui me vaatame, milline on uue põlvkonna majandus, millised on platvormitöötajad, ja kui me räägime nii-öelda nulltundidega tööst siis äh, saame me aru, et peamine probleem seisneb selles, et praegu on tööjõud või töötajad väga laiali pillutatud, nad on fragmenteeritud ja väga mitmekesised ning tihti ei ole teada, kes peaks riske hindama. ei ole ka teada, mismoodi peaks seirama tööohutuse ja tervishoiu nõudme-, nõudmiste täitmist ja äh, kes on tööandja, sest klassikaline tööandja ja töötaja suhe on kadumas me teame ka kogemustest, et paljud inimesed töötavad mitmel töökohal, ehk siis eh, reeglina ei töötata terve elu ühel kohal. ja eh, see toob kaasa küsimuse, et kuidas registreerida töökohtade vahetust ja kuidas eh, koguda andmeid selle kohta, milliste riskidega inimene on elu jooksul kokku puutunud. siis räägiti erinevatest assotsieerunud äh, ettevõtlusvormidest, Uber näiteks on väga hea näide, sest Uberit äh, õigusloome riikides praegu ei hõlma ja see tähendab seda, et äh, platvormi omaniku kliendi ja töötaja vahelised suhted ja nende õigused on ebaselged. ebaselge on ka see, kellel üldse on töötaja staatus, milles see staatus seisneb ja mis on tema vastutus me peaksime vaatama uue majanduse raames konkreetsete töötajate konkreetseid õigusi ja kohustusi. ja kui me räägime teadusuuringutest, siis tegelikult ei ole statistikat, ei ole andmeid selle kohta, mismoodi uued töötajad äh, uues majanduses töötavad, sest äh, statistika sõltub ennekõike sellest, kuidas töötajad ise arvestust peavad, ehk siis äh, klassikalist tööandja ja töötaja suhet ei ole seetõttu peame me läbi viima uued uuringud ja koguma andmeid just nimelt nende uutu tüüpi töötingimuste kohta. mida on vaja teha? kõigepealt on vaja selgemaks rääkida see, mis on kellegi roll ja mis on tema vastutus. eriti puudutab see nõndanimetatud kolmnurksuhet, kus kolmnurga otstes on platvorm, klient ja töötaja vaja on tõsta teadlikkust ja anda töötervishoiu ja ohutuse ehk OSHI alaseid juhiseid, mis vastavad konkreetsetele olukordadele ja töötajate vajadustele äh, uue põlvkonna ametites. siin peame mõtlema ka sellele, kuidas ära kasutada uusi IT-meetodeid ja tööriistu, et parandada kommunikatsiooni töötajate, töötajate vahel ja töötajatega tööohutuse ja tervishoiu valdkonnas. peale selle ja seda ma olen äh, näinud viimastel nädalatel mitmes liikmesriigis. peale selle on vaja töötajad kaasata erinevate poliitikate ja strateegiate väljatöötamisse. nagu ma juba ütlesin, on liikmesriikide sidusrühmad öelnud, et need teemad on väga uued kuigi me väga põhjalikult seda ka ei uurinud, aga tundub, et strateegilisi diskussioone üldjuhul peetud ei ole, aga neid peaks pidama ning seda kindlasti tihedas koostöös sotsiaalpartneritega. muidugi on sotsiaalpartnerite kaasamine kindel reegel, aga sotsiaalpartnerid peaksid ka ise oma tööd paremini reguleerima selleks, et kohaneda muudatustega. praegu on võimalik kasutada näiteks veebipõhiseid kollektiivläbirääkimiste platvorme, neid on praegu vähe, aga neid tuleb juurde, kasutatakse samu platvorme, samu online instrumente, mis on siis vajalikud praeguses majanduses. näiteks on meil olemas Euroopa vabakutseliste liikumine ja kui me vaatame nende veebilehte, siis seal öeldaksegi, et jõudu koondades on meil võimalik äh, mõjutada seda, kuidas Euroopa ettevõtjad mõjutavad FIE-sid ja meie eesmärk on tagada kõigile vabakutselistele õiglased äh, töötingimused. mina omalt poolt ütleksin seda, et meie tegevus selles valdkonnas, meie prognoositav tegevus selles valdkonnas lõpeb kaks tuhat seitseteist või kaks tuhat kaheksateist alguses ja siis on meil loodetavasti võimalik teile ka tutvustada äh, seda, milliseid võimalusi me näeme ja rääkida ka sellest, milline pilt võiks tulevikus avaneda, mida me peaksime tegema ja mida peaksid tegema need, kes otsuseid vastu võtavad. suur tänu! Just on time. suur tänu, te püsisite ka ilusti ajas, suur tänu selle eest! nüüd annan ma sõna härra Clive Flemingile suur tänu, et mind siia kutsusite. mina leian, et siseriiklikult tasandil tuleb vaadata seda, millised need muudatused on ja samal ajal teha koostööd tervishoiu ja tööohut-, töötervishoiu ja ähm, ohutuse alaste ametitega. Ühendkuningriik on selles osas eesrinnas, meil on olemas vajalikud regulatsioonid ja me kontrollime ka nende täitmist, aga loomulikult on praegu ka uusi väljakutseid. meie peaminister Theresa May vaatas hiljuti läbi Matthew Royli äh, töö, tema siis tegeleb äh, tööhõivealaste suunistega ja uurib seda, kas need suunised on kooskõlas sellega, kuidas praegune tööõhustik muutub mis puudutab äh, töötervishoiu ja ohutuse alast õiguslikku raamistikku, siis peab äh, ohutus ja tervishoid olema tagatud kõigile töötajatele töökohal. see ei tähenda iseenesest, et õiguslikus raamistikus peavad olema nimetatud kõik riskid, küll aga tuleb seaduses siiski arvesse võtta, millised need riskid on ja kuidas neid maandatakse. see lähenemine põhineb sellel, et tegelikult vastutab riskide maandamise eest see organisatsioon, mis on need riskid tekitanud või kus need tekivad ja see puudutab kõiki töökohti, ka nõndanimetatud uue põlvkonna töökohti. tööandja igal juhul vastutab nende riskide maandamise eest. meie äh, regulatsiooniandjana aga vajutame selle, vastutame selle eest, et anname tööandjatele piisava toetuse ja selleks on meil sektoripõhised tiimid ma tahaksin tagasi tulla ühe asja juurde, mida kolleeg siin varem ütles ja korrata üle, et Ühendkuningriigis peavad kõik tööandjad tagama, et nende alluvuses töötavad töötajad ei puutuks kokku riskidega, mille on tekitanud see ettevõtja ise. nii et tegelikult juba see loob huvitava kohustusega FIE-de jaoks ja võib-olla teistegi jaoks, kellel puudub selgelt piiritletud tööleping tulles aga meie töö juurde, siis meie uurime pidevalt seda, millised on uute tehnoloogiate mõjud tervishoiule ja tööohutusele, mismoodi muutuvad töösuhted ja kas meie tööalased juhised ikka on vastavuses kõige viimaste trendidega. me töötame välja vajaliku sekkumise, aga see on töö, mis toimub pidevalt, kogu aeg. vanasti oleksime me nimetanud tänaseid töötingimusi ebatüüpilisteks nüüd, aga on neid äh, töösuhteid väga palju ja seetõttu on vaja ka seda, et valitsus äh, laiemalt äh, neid tingimusi käsitleks ja nende täitmist jälgiks. meie agentuur teeb koostööd teiste valitsusagentuuridega ja teiste valitsusasutustega ja me püüame rinda pista ka nõndanimetatud ebakindlate töösuhete valdkonnaga, mida nimetatakse ka paindlikuks, sest ka seal tuleb tagada töötervishoid ja ohutus ja ära hoida äh, inimkaubandus. me töötame välja ühiseid praktikaid, mida saavad kasutada ka tööinspektorid, ehk siis see agentuuri lähenemine on laiemalt kasutatav kui ainult meie agentuuris tehnoloogilised muudatused on majandust väga palju muutnud, need võimaldavad inimestel töötada paindlikult ja saada tööturult rohkem kasu. nii ettevõtjad kui ka FIE-d panustavad majanduskasvu, aga see, et töö, töösuhted ei ole enam sellised nagu vanasti, ei tähenda iseenesest seda, et kohe tekivad mingisugused uued enneolematud riskid siiski, kui need riskid tekivad või kui nad on olemas, siis tuleb neid hallata, teha seda proportsionaalsel moel. ma ei hakka siin põhjalikult rääkima sellest, mis on töötaja ja FIE vahe, kuigi sellest uue põlvkonna majanduses ehk giigmajanduses räägitakse väga palju ja eelkõneleja sellel ka pikalt peatus ma arvan, et see on rohkem valitsuste rida, see on poliitikute otsustada, muidugi me teeme nendega koostööd, et nad saaksid aru, millised ohud tekivad, millised õnnetused ja haigused võivad tekkida aga meie regulatiivasutusena anname siiski juhiseid selle kohta, kuidas saaks töötada ja kuidas saaks tagada äh, turvalise töö ja see tegelikult ei puuduta ju isegi mitte ainult töösuhteid, vaid äh, kõiki, kes tahavad riske maandada. uued töösuhted muidugi hõlmavad ka uusi faktoreid näiteks tööandja peab tagama selle, et tal on sobiv tööohutus ja töötervishoiupoliitika ning et kui inimesed töötavad kodus, et siis ka nende töötingimused vastavad normidele. me usume, et on mõistlik ja proportsionaalne, et neid riske tuleb hinnata mõistlikult ja proportsionaalselt. mitmel juhul on äh, tegelikult tõsi, et need riskid on madalad. näiteks äh, kui inimesed teevad mingit harilikku haldustööd, äh, siis ei kaasne sellega erilisi tervishoiu ja ohutuse riske. muidugi sõltub see sellest, millised on nende töövahendid, aga selle kohta on olemas eraldi regulatsioon ja siin ei ole tegelikult ohutuse saavutamine eriti keeruline meie anname juhiseid ka edaspidi ja soovime nendes juhistes teha selgelt äh, vahet äh, tavapärase kodutöötaja vahel ja sellise töötaja vahel, kes peab töötama mingisuguse ohtliku masinaga või näiteks neid masinaid müüma, sest äh, see vahetegu on oluline. lisaks sellele on olemas sektorid, kus ohud on suuremad, näiteks ehitussektor, ja ka nendes sektorites on töö nii-öelda mustrid muutumas paindlikemaks ja sellest, äh, sellega tuleb arvestada ja agentuur arvestab sellega ka näiteks rändetöötajate puhul. hiljuti oleme aru saanud, et äh, noori, vanu ja puuetega töötajaid äh, esindatakse ebaproportsionaalselt paindlikes töösuhetes. näiteks paljud noored inimesed töötavad mitmel töökohal kohaga aga eh, vanemad eh, töötajad sunnitakse tihti töötama osalise tööajaga. sellest hoolimata oleme me kindlad, et kehtiv Ühendkuningriigi õigusloome, kaasa arvatud meie agentuuri juhised eh, õiguse rakendamiseks, on täiesti piisavad, et nende riskidega toime tulla. me anname väga põhjaliku ja ülevaatliku juhise, mille abil kaitsta neid rühmi, keda ma loetlesin ja kelle abil saab kaitsta ka teisi haavatavaid rühmi. me anname neid juhiseid edasi, edaspidigi välja ja e, vaatame siis e, neid uusi juhiseid vastavalt sellele, mismoodi muutuvad e, riskid. kõige suurem probleem on see, mismoodi see materjal toimetada inimesteni, kes seda vajavad ja siis, kui nad seda vajavad. vähem on probleeme sellega, mis on nende materjalide sisu, ennekõike ongi nende materjalide edastamine alati olnud problemaatiline ma leian, et on mõistlik eeldada, et uud, uued tööpraktikad võivad tuua kaasa uusi riske, kuid nende kontrollimiseks ongi meil olemas tööinspektorid ja selleks on olemas ka riskianalüüs. aga ennekõike on oluline töötajate vastav ja piisav väljaõpe juba praegu äh, kontrollivad agentuuri inspektorid ennekõike seda, kas töötajatel on piisav väljaõpe ja kas tööandja tööstab, teostab piisavat äh, järelevalvet. kuna töökohtadel on väga palju muutusi, siis on meie agentuuril ka nõuandev meeskond, mille käest saab küsida nõu, juhul kui tööandja või juhul, kui töötaja ei suuda tööandjaga asju omal käel ära lahendada agentuur koostöös Ametiühingute Liiduga Ühendkuningriigis on äh, sisse viinud ka nõndanimetatud kiireloomulise menetluse, mille raames töötervishoiu ja tööohutuse esindajad saavad siis tõstatada oma ettevõttest äh, tekkinud probleeme ja teha seda kiiresti. lisaks sellele võtame me arvesse ka väga keerukaid uusi teaduslikke arenguid, näiteks äh, nanotehnoloogia areng on väga, väga kiire ja seda kasutatakse mitmetes uutes valdkondades agentuur tunnistab seda, kuigi nanotehnoloogia iseenesest ei ole ju uus, näiteks eh, on ka looduslikke nanotehnoloogiaga seotud nähtusi, nagu näiteks eh, vulkaanipursked. aga eh, kõik see toob kaasa uusi tehnoloogilisi võimalusi ja meie kolleegid toetavad omalt poolt teadlasi. meil on teatavasti Euroopa Liidu nanotehnoloogia projekt, ning Euroopa Liit on samuti välja töötamas äh, töötervishoiu ja ohutuse alased juhised ja meie siis oleme välja töötamas muudatusi oma seadusele, mis pärineb aastast tuhat üheksasada seitsekümmend neli. me leiame, et nanomaterjalide ohutu käitlemine on väga oluline, see tuleb kindlasti tagada, aga meie omalt poolt vaatame ka seda, kui hästi toimib Euroopa Liidu REACH direktiiv. lõpuks äh, ütleme siis seda, et me mõistame, et uus majandus, eriti uus digitaalne majandus, toob kaasa väga suuri väljakutseid, aga me oleme täiesti kindlad, et meie raamistik on piisavalt paindlik, et nende riskidega hakkama saada. sellest hoolimata tuleb olla tähelepanelik, tuleb teha uusi investeeringuid, tuleb olla innovaatiline ning pakkuda juhiseid ja ennekõike teha tööd selle nimel, et kõik see jõuaks nende isikute kätte, kes seda tõesti vajavad. suur tänu! suur tänu teile! ja minu kõnelejate nimekirjas on viimane kõneleja, äh, viimane, aga mitte vähem tähtsam on, äh, on siis professor Elke von Hoof. suur tänu, mul on väga hea meel, et mind on kutsutud ja mul on hea meel jagada teiega äh, kõike seda, mida ma olen kogenud viimase viieteistkümne aasta jooksul erinevate patsientidega töötades, aga samuti ka tervishoiuekspertide ja töötervishoiu ja ohutusküsimuste ekspertidega samuti oleme teinud äh, päris palju uuringuid äh, selles osas, kuidas äh, uutele väljakutsetele vastavad inimesed ja see on ka minu ettekande teema täna. kuidas inimesed uute väljakutsete ees haavatavaks muutuvad? ja praegusel hetkel viin ma läbi ka FIE-de ja sõltumatute töötajate alaseid uuringuid ja kuidas nemad uute väljakutsetega silmitsi seisavad. teen seda nii rahvuslikul kui rahvusvahelisel tasemel meie enda Sotsiaalkindlustusamet äh, seda ka rahastab. minu arust on see väga oluline teema, mis meid mitmeteks aastateks äh, köidab. kui me vaatame neid inimesi, kes on meie fookuses, siis äh, sõltumatute töötajate arvud aina kasvavad. kui me vaatame nende psühhosotsiaalset toimimist, siis mitte kunagi ei ole olnud niivõrd palju probleeme, ärevushäired, depressioon ja ka erinevate ravimite tarbimine selle tõttu. aga liikmesriikides on erisused väga suured. ma olen nõus ka kõikide nende teemadega, mis juba kolleegid tõstatasid. aga ma tahaksin rõhutada ühte väga olulist asja, nimelt väga palju on teadmatas veel selle kohta, kuidas inimesed selliseid töösuhteid kogevad. meil on uued väljakutsed, inimesed äh, väga palju töötavad äh, Äh, üksinda ja üksinda kodus, aga stressi vastu ja läbipõlemise ning äh, psühholoogiliste probleemide vastu aitab tegelikult sotsiaalne suhtlemine teiste inimestega. ja praegu on tähtis see, et just sotsiaalse sidususest osasaamine on väga tähtis ja meie hüpotees oli see, et sellest saab tõesti uus tervise ja äh, just psühholoogiliste probleemide risk, millest me ennem ei teadnud. kui ma vaatan uusi organisatsioone, siis minu arust on väga suured väljakutsed nende eest. esiteks ei ole organisatsioonid piisavalt äh, proaktiivsed, nad rakendavad seda, mida on vajalik, seda ühekordsel baasil, kui probleem tekib, siis see lahendatakse, aga see on tegelikult väga raske kiiresti muutuvas äh, ja mitte etteennustatavas töökeskkonnas. me ei keskendu sellele, mis läheb hästi, paraku. me peame tegelikult ka just häid tendentse äh, analüüsima, sellepärast et uued tehnoloogiad võimaldavad meid äh, teha palju häid asju, kuuleme aga ikka ja jälle probleemidest. ja kolmandaks on oluline minu arust just äh, Äh, eripalgelisust äh, rõhutada. meil on näiteks vaja väga palju erinevaid äh, oskusi uute tehnoloogia val-, valdkonnas ja see toob meie ette ka uue põhjuse, mikspärast organisatsioonid ennast ümber korraldavad ja oma tööd ümber korraldavad. näiteks pangad Belgias korraldavad oma tööd ümber mitte ainult sellepärast, et nad ei teeni piisavalt kanu, kasumit, aga nad tahavad äh, just uute oskuste majanduses äh, kasvada, nad tahavad seda oma ettevõttes rakendada ja äh, vanadest töötajatest äh, vabastatakse kolmandik. kõik, kes on rohkem kui neljakümne viie aastased, ei ole piisavalt uute oskustega varustatud ja ei suuda ka ajatempos püsida nii et tegemist on äh, täiesti uue ajastu algusega, võiks öelda. see toob ka väga palju meie sotsiaalkindlustussüsteemidele, töökohtadele kaasa ning inimeste heaolu samuti mõjutab. kõik äh, arvandmed ja faktid näitavad, et me ei ole piisavalt hästi nende väljakutsetega silmitsi seistes varut-, varustatud, sest meil ei ole piisavalt teadmisi, kuidas selle kõigega toime tulla. ja see äh, toob kaasa omakorda kaose ning kaos äh, loomulikult äh, riivab äh, inimeste heaolu erinevates riikides. meie ees on kaks erinevat põlvkonda beebibuumerite põlvkond ja XY põlvkond ning need kaks erinevat põlvkonda on tegelikult väga erinevalt lähenemas töötajatele. vanemad inimesed tahavad Äh, õppida sellest, mis on minevikus juhtunud äh, ja seda võtta arvesse tulevikuprobleemide lahendamisel, aga X ja Y generatsioon tahavad äh, kohe edasi minna, nad ei taha oodata kolm-neli aastat, koguda tõendeid ja siis tegutseda, sellepärast et näiteks teaduslike uuringute Äh, koostamine ja erinevate faktide ja statistika koostamise kolme-nelja aasta jooksul on äh, nagu öö ja päev. me ei saa nii pikalt ootama ja äh, jääda ja seega tööturul niimoodi ei kajusta, kajastu. nelikümmend viis pluss põlvkond tahab töökohta igavesti, noored inimesed samas aga on valmis muutma töökohta iga mõne aasta tagant. ka Euroopa Liidu tasemel me näeme, inimesed püüavad äh, järgida, mis toimub ja meie õigusandlus tegelikult äh, näitab väga selgelt, et me ei ole proaktiivselt rakendanud äh, ühtegi seadusesätet, vaid hoopis reageerime ühekordselt. sellepärast, et beebibuumerite põlvkond tahab tegelikult tegutseda, elada ja töötada niimoodi, nagu nad on alati teinud, ehm, aga kõik kaheksateist kuni neljakümne viie aastased inimesed ei saa ja ei taha sellises äh, töösuhtes äh, olla. nii et ei ole tegelikult lihtne äh, seadusi luua Euroopa tasandil sellest lähtuvalt. aga ma näen, et Euroopa Liidul ja Euroopa Parlamendil on oluline roll toetamaks häid praktikaid, toetamaks erinevaid arutelusid, aga tuvastamas ka visiooni selles osas, kuidas selles kaoses, kus inimesed on segaduses, siiski saaksid tee otsa kätte sest see kaitseb äh, meie äh, tööinimeste heaolu. nii et äh, kokkuvõttes, sest ma ei hakka siin üle kordama kõike, mida kolleegid ütlesid, tahaksin ma lisaks rõhutada, et meil on vaja uusi seireindikaatoreid, tuvastajaid, et aru saada, mis tõesti toi-, toimub. meil on vaja sotsiaalpartnerite tugevamat seotust ja uut rolli ning me peame ka erinevaid statistilisi andmeid koguma hoopis teistmoodi, eh, kolm kuni neli aastat uuringutegevust, enne kui meil on meie raport või ülevaade, millel eh, saaks toetuda meie eh, poliitikaotsused, ei ole piisav. see on liiga aeglane periood. meil on vaja proaktiivsemat lähenemist ja mulle näib, et meil on vaja, ükskõik mida me teeme neid muutusi arvesse võtta, mitte ainult äh, inimeste jaoks äh, indiviidi tasandil, vaid tegelikult ka organisatsiooni tasandil, kogukonna tasandil, ühiskonna tasandil ja Euroopa tasandil. suur tänu! suur tänu! aitäh, professor, tahaksin teid kõiki tänada, ütleb juhataja kõikide väga heade märkuste eest, panustamas sellesse debatti samuti. ja ma arvan, et nüüd saamegi hakata pihta küsimuste ja märkustega ning arutelu pidada. ja Jerome Lavoy Rahvaparteist on äh, esimesena siis sõna soovinud. Euh, suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tänan kõiki sõnavõtjaid nende suurepäraste sõnavõttude eest. ja tänan neid ka selle eest, et nad rääkisid meile selle eest, millised on uuringute esialgsed tulemused, kuigi need uuringud alles käivad, need ikkagi valgustasid pisut olukorda tervishoiu ja töötervishoiu ja tööohutuse vallas, võttes arvesse seda, et meil on uued töökohad. ma arvan, et tegelikult see debatt peaks olema laiem võr-, võttes arvesse seda, et tagajärjed võivad ju võivad ju saabuda ka alles pärast tööd. sellest rääkisid ka sõnavõtjad. näiteks kui inimesed lähevad pensionile, siis on palju keerulisem Äh, siis on palju keerulisem öelda, kas äh, nende vähk, näiteks vähkkasvaja on tekkinud äh, tüüpilistest riskidest, mis olid nende töökohal. ja see on minu meelest väga suur probleem. see ei puuduta ju inimesi, kes on praegu neljakümnesed, vaid neid, kes hakkavad jõudma pensioniikka ja eh, kelle, kellele siis ei ole taga, tagatud piisav riskide puudumine töökohal. ma arvan, et ka seda tuleks uurida ja me peaksime aru saama ka sellest, et Euroopa Liit on praegu sellises olukorras, kus eh, kus eh, riigi ja Euroopa Liidu vahelised pädevused on tihti ebaselged ja seetõttu ka VKE-de õigused ja kohustused on äh, ebaselged. Öeldakse küll, et tuleb tagada töötajate ohutus ja töötajate tervishoid, aga majandus areneb äh, väga kiiresti ja liikmesriigid äh, on samuti erinevad. seega me peaksime mõtlema sellele, millised need uued töökohad on ja kuidas me saaksime võimalikult kiiresti äh, kuidas me saaksime võimalikult kiiresti ja aega kaotamata äh, luua mingisugused ühised lahendused sest äh, muidu on niimoodi, et midagi äh, juhtub, midagi muutub, aga meie justkui jookseme selle muutuse taga ja proovime seda harmoneerida, proovime oma õigusakte harmoneerida siis, kui tegelikult selleks on juba hilja. meil oleks vaja sellist direktiivi, mis tõepoolest harmoneeriks meie normid, aga võimaldaks samas kõikidel liikmesriikidel nende uute töökohtade või uue majanduse valguses astuda vajalikke samme. sest meil on palju töökohti, mida ei olnud olemas kaks, kolm või kümme aastat tagasi. seega töömaailm on muutunud palju huvitavamaks, see on huvitavam ka meie institutsiooni jaoks aga me peame austama lähimuspõhimõtet äh, ja me ei saa liikmesriikidele peale suruda äh, seda, mida meie siin õigeks peame, seda tahtsin ma öelda, aitäh. Euh, euh, aitäh. ja nüüd proua Steinbrück, Bruck, äh, sotsiaaldemokraadid. suur tänu nendele sõnavõtjatele, et kui ma õigesti aru sain, siis siis te annate meil kodutööks seni lahendamata probleeme lahendada ja siis ähm, mõelda ka tulevikule. Te äh, tõite välja ka mõningad äh, valdkonnad, äh, mis puudutab siis ähm, FIE-d, tööandjad, töövõtjad, töökeskkond, et, et nagu ma saan aru, siis mina kuulun ka ühte konkreetsesse põlvkonnarühma, siis ma saan aru, et minu ülesandeks on päris noori hoida selle eest, et nad pimesi öö, ähm, ohtlikku töökeskkonda ei satuks, nii et ähm, ma arvan, et me peaksime siiski vaatama tulevikku ja, ja selliselt tööohutust ja töötervishoidu kujundama. ja kui me vaatame oma digitaalset tööturgu, siis äh, siin on just äh, Äh, FIE-de probleem väga selge, et kuidas nemad äh, saavad oma õigusi töötervishoiu, tööohutuse osas äh, kaitsta, nii et siin tuleb teha tööd nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, nii et ähm, et tööaja probleem, nii et ühelt poolt töötajatel on hea meel selle üle, et nad saavad ka paindlikult tööajaga töötada, et nad saavad ka kodus töötada, samas on meil väga kõrged kulud ka seoses äh, depressiooniga ja nii edasi ja mis puudutab kodubürood, siis ähm, mis saab sellest kodus töötajatest? et kas tal on olemas see ekraan, mida tööandja nõuab või on ta siis mingisuguse odava töökoskkonna ise löönud, äh, ja kas tööohutuskontroll ähm, toimub ka ähm, kodubüroode äh, kontrollide puhul, nii et ka töökoht peab olema varustatud selliselt, äh, et, ähm, et oleks tagatud äh, ka töötervishoid ja tööohutus ka kodubüroodes ja ma arvan, et praegu teevad väga paljud endale elu lihtsalt, lihtsalt ütlevad, et äh, kodutöökoht on küll väga tore, kodubüroo on väga tore, mul oli selline asi juba kakskümmend aastat tagasi, aga minu tööandja äh, ka mm, kohaselt varustas minu kodubürood, nii et äh, siin ei tohiks seda, seda kulude koormat kellelegi teisele seada. nüüd, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, siis siin me oleme kõik natukene veel nõutud selle lõpptulemuste äh, ajal, et kui ma vaatan BSF-i, Daimlerit, äh, siis ma olen paljudes äh, erinevates nii-öelda tulevikuteaduse keskuses käinud, Max Planckis ja nii edasi, ma olen ka vaadanud, kuidas nende virtuaalprillidega töötatakse. ka nüüd paar minutit töötasin selles virtuaalkeskkonnas, aga ma usun, et me peame siin oma kodutöö veel ära tegema ja mina olen juba paar aastat äh, tööhõivega tegelenud ja, ja minu meelest ma olen küll jõudnud juba piirideni ja see puudutab ka sotsiaalpartnerit, et vähemalt äh, Saksamaal mõningates valdkondades või ka mõningates äh, suurtes äh, ettevõtetes on kollektiiv ähm, lepingud, mis üritavad siis ka just kodutöötajatega ähm, arvestada. aga me oleme siin väga varajases faasis veel nii et äh, ma ootasin teilt äh, konkreetseid äh, kodutöid meie poolt, nii et tööaeg on kindlasti üks teema, millega me peame tegelema nüüd siis ka paindlikud kodubüroode kontrollid, kui meil selliseid büroosid hiljem on rohkem ja rohkem aga millistele õiguslikele raamistikele peaksime me siin panustama, mida me peaksime veel rohkem tähelepanu alla võtma lisaks nendele vanadele probleemidele, mida me peame lahendama, aga te võite loomulikult need vanad probleemid ka veel üle korrata. suur tänu. ja nüüd Helga Stevens, palun. suur tänu juhataja, kolleegid kõigepealt ma sooviksin tänada kokku südamest eksperte eh, nende eh, ettekannete ja selgitustest. aga mul on ikkagi mõningad lisaküsimused eh, tekkinud. ja, ja see teema puudutab meid kõiki, sellepärast et töövõtjad mõne aja eest konkureerisid ainult siseriiklikul tasandil ja natukene võib-olla ka liidu tasandil, aga tulevikus äh, tulevikus peavad nad äh, konkureerima ka rahvusvahelisel äh, tasandil, eriti kui me räägime siin digitaalsest äh, ähm, majandusest, nii et millised ähm, õigusaktid, milline õigus siin peaks rakendama, kas Belgia, Euroopa, Hiina, USA õigus siin kohaldab, need on olulised küsimused minu jaoks, et millised, milline õigus tulevikus kohaldub? ja kas äh, seda kujundatakse siis äh, Euroopa tasandil või rahvusvahelisel tasandil, et ma arvan, me peaksime ka seda küsimust kaaluma. ja mul on ka kaks konkreetsemat küsimust. Äh, milliste lisandväärtuste Euroopa Liit oma pädevuste raames saab pakkuda? ja mis puudutab paindlikku töökohta, töökohti, siis töövõtjad ja tööandjad ähm, peaksid siin oma Ähm, tööd natukene rohkem kooskõlastama või sinna on ikkagi suurem kasu äh, just äh, tööandjatel? Äh, aitäh ja ma panin iseennast ka nimekirja. mina olen see ALDE fraktsiooni esindaja. ja mina jätkaksin samal joonel nagu eelkõnelejad, sest ka mina sooviksin konkreetsemaid mõtteid kuulda selle kohta, et kuidas meie saaksime midagi ära teha Äh, professor Van Hoof, äh, te ütlesite väga õigesti, et äh, need meie seast, kes on pea viiekümne aastased, on arvatavasti peale nii-öelda kadunud tööturu jaoks ja see on natukene masendav, sellepärast et paljud meist on <laughs> selles eas siin parlamendis ja ja võib-olla meil on vaja rohkem noori ka seadusandjate hulka selleks, et mõista, mis siin üldse mängus on aga te ise ka ütlesite, et me võime kindlaks määrata oma visiooni ja, ja siis välja töötada ka parimad tavad, et see oli vist see, millest te rääkisite. kas te saaksite võib-olla natukene rohkem seda selgitada? sellepärast, et see on võib-olla ka võti meie arutelude jaoks, et mm, see puudutab äh, seadusandlust, et kas me saame seadusandluse osas midagi ära teha või me peame lihtsalt olema visionäärid ja tulema siin välja oma nägemustega, et võib-olla saaksite seda punkti natuke täpsustada. ja nüüd, ja ma annan teile ka natuke rohkem aega. meil on äh, veel paar sõnasoovijat, härra Martin, sotsiaaldemokraat. Euh, aitäh, härra esimees ma tulin küll äh, pisut hiljem, aga ma siiski kuulasin ära ka enamiku eksperte. ma olen väga huvitatud äh, sellest, mida teised siin rääkisid. mulle jäi eriti kõrva see sotsiaalne mm, omavaheline suhtlemine ehk siis see, mismoodi on võimalik üldse töötajaid kaitsta halbade töötingimuste eest. ma tahaksin teile rääkida natuke oma kogemusest ma olen töötanud sellises keskkonnas, kus tööta, töötas koos äh, tuhandeid äh, töötajaid väga ähm, rasketes ja ohtlikes tingimustes. Need tingimused on siiamaani rasked, aga kollektiivi jõud oli selline, et meil oli siiski võimalik äh, ka rääkida kaasa tööohutuse tingimustes, ehk siis kõigepealt me rääkisime sellest, milliseid tooteid me toodame ja kuidas me seda teeme, aga samas me tagasime ka selle, mismoodi meie kolleege, meid endid tuleks kohelda, et meie töö oleks ohutu. ja praegugi äh, äh, tähendab, praegu on pigem vastupidi, et enamikes ettevõtetes ettevõtetes ähm, eelistatakse seda, et kõik töötaksid omaette isoleeritult, äh, sellepärast et äh, see nii-öelda lööb tööjõukulud alla. ja inimesed räägivad omavahel alles äh, siis, kui nad satuvad koos kohvimasina taha. sellepärast ütleksin ma seda, et elagu kohvimasin. kohvimasin ei ole lihtsalt masin, kust saab kohvi, mis hiljem ära juua. kohvimasin on selline koht, kus inimesed kohtuvad ja räägivad sellest, milline on töö kvaliteet, millised on head tavad ja halvad tavad ja tänapäeval on kohvimasin eriti oluline. ma näen, ma vaatan, et töötajate isoleerimine, see toob kaasa selle, et töötajate raskete õnnetuste arv on kasvamas ja see tähendab seda, et inimene peab töötama või see on põhjustatud sellest, et inimene peab töötama üksinda ja tema kõrval ei ole kolleegi, kes teda hoiataks ohu eest või kes teda aitaks. nii et see üksinda töötamine on vähendanud nii produktiivsust kui paraku ka ohutust. kui me nüüd mõtleme uue põlvkonna tööle, siis tihti on äh, inimestele arusaamatu, et töötajale tuleks pakkuda parimaid tingimusi, sest siis ta tunneb ennast kõige paremini. vaadake näiteks, kuidas äh, Google töötab. kui palju inimesed omavahel kohtuvad, omavahel räägivad ja kuidas nad lõõgastuvad ja puhkavad. kõik see on ju mõeldud selleks, et inimene töötaks loovamalt ja et oleks tootlikum ja üldiselt on tootlikkus ja loovus paremad siis, kui inimesed töötavad koos nii et äh, sellele võiksime mõelda. ja äh, kui minu käest nõuandeid küsitakse, siis selle nõuande ma annaksingi. kui me tahame, et tootlikkus oleks kõrge ja tooted, mida toodetakse, oleks hea kvaliteediga, siis on mõistlik panna inimesed äh, tööle ühte ruumi, et nad saaksid omavahel rääkida, et nad saaksid omavahel mõtteid põrgatada, anda üksteisele nõu ja nii edasi see päris kindlasti toob kaasa tingimuste olulise paranemise ka üldises plaanis nüüd siis äh, uue põlvkonna tööde kohta veel seda, et ei ole mõtet endale luua illusioone. ei ole mõtet öelda, et äh, need uued töökohad on justkui kõige paremad või eriti eliitsed kohad. pigem oleks mõistlik ikkagi panustada sellele nii-öelda kollektiivsele jõule. ja uue põlvkonna tööde puhul või töökohtade puhul on mõtet mõelda eh, sellele, et üksikisikule annab väärtuse siiski kollektiiv. siis võetakse vähem riske, neid riske mõistetakse paremini ja neid maandatakse paremini me näeme ka seda, et inimesed töötavad järjest rohkem kodus, et nad on füüsilisest isikust ettevõtjad ja see tähendab muuhulgas ka seda, et neil ei olegi nagu kindlat tööaega ja neid sunnitakse töötama järjest rohkem, et neist välja pigistada maksimum. ma mõtlesin sellele ja ma leian, et me peame, et me peame äh, tähelepanu pöörama sellele, et sellisest uuest tööajast ei saaks lihtsalt uudne orjapidaja, orjapidamine, sest tegelikult tuleb ju tagada ka kodus töötajatele normaalsed töötunnid. ja siin saab Euroopa Liit mängida tähtsat rolli ma tahaksin peaaegu öelda, et igasugune isoleeritud töötamine tuleks üldse ära keelata, aitäh! Thank you and uh... aitäh! ja viimane on proua McIntyre. aitäh! nii nagu teised, nii ka mina sooviksin tänada kõiki meie ettekandjaid, see oli tõesti väga huvitav. ja ähm, see oli muljetavaldav, mida proua Van Hoof ütles, et me piisavalt ei vaata, millised on head tulemused ja et parimate tavade levitamine on äärmiselt oluline, vaadata, millised on toimivad lahendused, mitte ainult vaadata, millised on kehvad lahendused, nii et ma loodan, et teie lähenemine viib meid kaugemale. ja ma arvan, et vahel me ei tee vahet äh, äh, riskihinnangul ja riski haldamisel nii et äh, väga hea on alati riske hinnata, et äh, me alati ütleme, et tuleb riski hindamine läbi viia ja, ja peavad need olulisemad punktid olema ära toodud, nii et, et rohkem äh, just äh, pannakse sellele, et kas on riski hindamine olemas, aga selle asemel peaks tegeldama seal, et kas ka riske ka hallatakse, et inimesed oleksid terved ja turvalised, nii et turvalises keskkonnas töötaksid, nii et mina soovisin, et rohkem rõhutatakse just haldamist, mitte seda, kas meil on õiged, õiged äh, vormid olemas selleks, et äh, riske hinnata. ja õiguse ja õiguse raamistik peaks olema ka tulevikukindel, nii et me ei peaks hakkama pidevalt uusi õigusakte läbi vaatama, vaid et meil oleks selline mudel, mis saaks hakkama ka uute ohtudega, mis tõusetuvad uuest ähm, tehnoloogiast. ja ma arvan, et Ühendkuningriigi lähenemine on olnud see, et üldine põhimõte on olnud see, et need, kes loovad, tekitavad ohte, on need, kes vastutavad ka nende leevendamise ja haldamise eest ja see tähendab, et need organisatsioonid, kes tekitavad ohte, on seotud erinevate töökohtadega. et see puudutab uus, uute põlvkonna töökohti ja uute tehnoloogiat ja oluline on see, et need tööandjad, organisatsioonid tagaksid ka töötervishoiu ja tööohutuse nendele inimestele, kes nende teguritega kokku puutuvad. ja ja oluline on see, et vastutaksid just need, kes äh, ohte tekitavad, nemad peavad olema vastutavad tagajärgede eest. ja töövõtjad, äh, vabandust, tööandjad peavad oma töötajate mm, töötervishoiu ja tööohutuse tagama. ja selliselt me ei pea konkreetselt ütlema, et see on see, mida peab tegema või see on see mm, oht öö, äh, ähm, mille osas me oleme otsustanud, see on nüüd kõige olulisem, vaid me peaksime paika panema raamistiku, mis tagaks selle, et kõik on kohaselt kaitstud ja siin, siin nüüd tuleb sisse just õigus. nii et äh, ohutus on üheks, ähm, üheks äh, olulisemaks punktiks ja me peame vaatama, kuidas neid ohte hallata. aitäh, proua McIntyre. Äh, jaa ja nüüd ma vaatan, kes meie ettekandjatest sõna võtab. nii et ma saan aru, et mõningad küsimused olid suunatud proua Van Hofile, aga ka teistele, nii et võib-olla me saame alustada härra Keeringust. Yes, thank you, chair. aitäh, esimees. nii et äh, mõned küsi-, küsimuste esitajad soovisid äh, täpsemaid näiteid nii et äh, näiteks tööajadirektiiv äh, on üheks keskseks äh, vahendiks selleks, et kujundada töötingimusi, aga ausalt öelda mul on natukene vähe lootust selles osas, et me edusamme saavutame sellega, sest te olete kursis, mis, milline on tööaja direktiivi ajalugu ja milline on seis sellega praegu, see on väga keeruline, aga tööaja korraldamine on oluline nende jaoks, kes töötavad kodus, kes töötavad internetiplatvormide kaudu ja sama puudutab ka riski hindamist ja ka selle dokumenteerimine, see on äärmiselt oluline tänaste ja tulevaste töötajate töötajate jaoks on, nii et eh, olukord jääb samaks, see on äärmiselt oluline dokumentatsioon, kuidas me seda kõike korraldame, nii et ma arvan, et eh, me ei peaks siin mitte läbi vaatama tööaja direktiivi, vaid me peaksime tagama selle, et need, kes ei tööta ettevõtte juures, siiski saaksid kasu ka nendest eh, sätetest, mis direktiivis on ära toodud. praegu meil on mure selles, et väiksemad ettevõtted ei vii riskihindamist läbi või ei rakenda seda ja põhimõtteliselt see oli ka minu esimene slaid, et, et, et meil tekivad uued olukorrad, aga need, see vana olukord ei kao, isegi kui näiteks autotööstuses meil on endiselt veel probleeme sellega, et te peate, paljud töötajad peavad mõningates üksustes töötama selliselt, et käed on pea kohal ja see ei ole vastuvõetav ja seetõttu ma kutsuksin, kordaksin üle oma üleskutse, et Äh, Horisont kakskümmend kakskümmend raames viidakse läbi ka uuring äh, töökeskkonna osas ja kuidas olemasolevaid probleeme lahendada. ja edasi, lahendus, lahendus töötingimustes, me näeme, et äh, need, seal ka olukorrad muutuvad, et varem oli väga vähe keemilisi aineid näiteks, aga aga nüüd ehitussektoris väga palju kasutatakse innovaatilisi lahendusi, me räägime näiteks ka nutimajadest ja see vajab uusi kvalifikatsioone ja see toob ka endaga kaasa uued riskid, nii et meil on ka probleeme kemikaalidega, see on äh, endiselt äh, eksisteeriv probleem ja see ei ole mitte probleem ainult uute töökohtade jaoks. nii et äh, paljud teist töötavad näiteks ka äh, rongis ähm, raudteejaamas ja ma arvan, et töötingimused seal ei ole väga head, aga mida me sellega peale hakkame? nii et mida me vajame, on regulaarne läbivaatamine või vähemalt regulaarne hindamine mõningate meie direktiivide puhul ähm, see just seoses töötingimuste muutusega, et võtame näiteks äh, screen direktiivi, see ei ole enam äh, ajakohane ja samuti, mis puudutab siis äh, töökoha varustatuse direktiivi, nii et siin tuleb ka ikkagi seda ajakohastada ja arvestada olemasoleva tehnoloogia ja ma kordaksin veel kord üle, et kasu oleks väga sellest, kui meil oleks olemas foorum Euroopa Liidu tasandil, mis mõt-, kaaluks ka tulevasi töökohti ja arvestaks ka uusi tehnoloogiaid ja, ja seetõttu kohe algusest peale üritaks neid tehnoloogiaid ka kaasa kujundada. aitäh! ja ma paluksin, et ülejäänud vastaksid natukene lühemalt, palun. Right. Well, a sort of common theme emerged from, I think, some of the very interesting questions. And that... Nendest küsimustest kumab välja üks ja sama teema ja see on kokkuvõttes tegelikult äh, töökohtade jätkusuutlikkusega seotud. tundub, et äh, tööd jagatakse üksikuteks ülesanneteks ja need ei ole omavahel seotud ning töötajad peavad aina rohkem oma aega planeerima niimoodi, et ühest ülesandest teiseni, ühest projektist teiseni. ja see ei võimata, võimalda väga head äh, tegevuse plaanimist, aja plaanimist, mitte ainult sinu omaenda pereelu ja isikliku elu planeerimist, aga tegelikult ka äh, kogu oma karjääri planeerimist. nii, et teil oleks oma professionaalne identiteet, kus äh, töökohad äh, järgnevad loogilises järjestuses üksteisele, näiteks praktika, õpipoisikoolitus, töökoht ja nii edasi ning kogu töö karjääri planeerimine kuni pensionini on hoopis äh, raske. kui me räägime ühistöö äh, levimisest sellisel kiirusel, nagu see nüüd levib, äh, tekib küsimus, et kes siis hakkab küll maksma meile pensionit. meil on vaja hoopis paremat planeerimist selles osas. ja ennustatavuse ja stabiilsuse puudujääk töökohtade puhul on tegelikult psühhosotsiaalse stressi väga suur allikas, ükskõik, kas me räägime siis äh, tööst äh, veebis või äh, pärismaailmas, inimeste sotsiaalne tegevus ja on seotud tegelikult turvatundega, usaldustundega, teadmisega, et su töökoht on olemas täna, homme, järgmisel nädalal ja aasta pärast. ning see küsimus peaks olema meie jaoks A ja O. suur tänu, proua Stadžek, palun see on tegelikult väga lai valdkond, mida me arutame ja need küsimused olid väga erinevad, mida esitati. aga tuleksin selle juurde tagasi, mida ma selgitasin meie ennustatavuse prognoos-, prognoosimistegevuse kohta. inimesed, kes tegelevad äh, töötervishoiu ja ohutuse küsimusega, poliitika planeerijad äh,, me tegelikult ei tea, millised on vajadused, kui me räägime töökohtadega seotud eh, tervise- ja tööohutusküsimustest või ka uue põlvkonna töökohtadest, ma arvan, et ka poliitilises eh, tasandis ollakse praegu peata. sest need arutelud algasid mõned aastad tagasi, mitte väga ammu, aga teadmata oli, milliseid õigusalaseid otsuseid tuleb teha just seadusloometöös. ja ma tahaksin seetõttu aidata teid. meie oleme omad stsenaariumid paika pannud, oleme vaadanud erinevad äh, valdkonnad üle, äh, poliitilised haridustasandid ja nii edasi, me oleme vaadanud, millised on äh, hoogustajad ja trendid IKT valdkonnas ja me näeme mitmeid stsenaariumeid. esiteks me näeme, millised on selle IKT valdkonna äh, tõusu hoogustajad, äh, kuidas hakkavad arengud välja nägema mõne aasta pärast? ning loodetavasti võimaldab see meid teha ka häid otsuseid õiges suunas. nii et äh, teeksin ettepaneku, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teises osas saan teie ette tuua nende stsenaariumite lõplikud kokkuvõtted ja siis saame vaadata, millised on vajadused tuleviku jaoks, sest loomulikult proua Steinrück küsis nüüd konkreetseid ettepanekuid. ma olen nõus, et me oleme ka oma enda töös kaasanud näiteks töökorralduslikud praktilised lahendused ning äh, samuti töövõtjatega seotud küsimused, me teame neid asju, aga kui me räägime uute põlv, uue põlvkonna töökohtadest, siis me peame vaatama täit pilti ja see annab meile ka vastuse, mida järgmiste aastate jooksul on vaja ja nüüd äh, härra Fleming, kas jätsin teid vahele? Äh, teie kord nüüd. suur tänu. debatt on olnud väga huvitav. ja loomulikult on see temaatika väga raske. aga ma olen nõus sellega, mida kolleegid ütlesid, et kolleeg siin rääkis siin konkreetselt ekraani Äh, valdkonnast, äh, milline varustus peab olema IKT töökohtadel, see kõik ei pea tänasel päeval enam paika, asi, aed, aeg on edasi läinud äh, ja nii detailselt ilmselt ei ole vaja õigusandlust, sest mulle tundub, et me peaksime minema üldpõhimõtete juurde tagasi oma õigusaktides, kus on õigused ja kohustused sätestatud üldterminites, meie töötajad peaksid äh, tegema võib-olla natukene rohkem oma tööandjate jaoks, äh, vähemalt äh, selle mudeli kohaselt, mida me kasutame ühes, Ühendkuningriigis. aga üldiselt parimate praktikate jagamine toimib, me muutume selles valdkonnas aina paremini, erinevad ametid ja agentuurid teevad tööd ja on asju, mida oleks võimalik jagada ja rõhutada. ilmselt ei ole kõik minu arvamu- või meie arvamusi jagamas, aga äh, aga võimalik on sellelt pinnalt edasi minna. ja äh, Google'ist oli siin juttu äh, äh, selle valdkonna inimesi kaasas ka me ise hea meelega, meil on vaja mõelda võib-olla veidikene uuendusmeelsemalt ja niimoodi me saaksime ka suuna kätte, kuhu edasi. inimesed peaksid mõtlevad, kuidas asju edasi teha, ettevõtjad eriti, kuidas arendada, kõik see asi liigub kiiresti. meie õigusandjatena aga paraku liigume aeglasemalt, kui tänane maailm meie ümber. suurepäraseid praktikaid on, on töövõtjate alaliidud, erinevad ametiühingud ja nii edasi. Nendega kõigiga tuleks teha koostööd suur tänu, ütleb esimees, aeg on kohe-kohe otsas, aga kaks minutit on veel aega ja need kaks minutit saab kõneajaks professor Van Hoof, palun suur tänu! jällegi olen nõus oma kolleegidega. ma saan aru, et konkreetseid küsimusi esitati, tehti ka ettepanekuid, mida Euroopa Parlament saab näiteks ära teha. üks kõige olulisemaid minu arust on luua visioon. ma olen nõus, et meil on vaja noori inimesi kaitsta ja meie XY põlvkonda samuti. selles vallas milline on uus töö uued töömeetodid, kuidas see mõjutab äh, näiteks sotsiaalkindlustussüsteemi ja nende enda kindlustatust. ja siis liikmesriikide äh, sotsiaalsüsteemid on äh, tegelikult pikaajalise karjäärile rajandunud ja küsimus on, kuidas maksta pensioni tulevikus, kuhu see raha peaks minema, kus on see andmestik. aga vajalik on õppida ka seda, kuidas rahasid jagada ja juhtida teisiti, mitte nii, nagu me praegu teeme mõne kuu baasilt, vaid tegelikult praegusest hetkest kuni nende pensionini jäämiseni. siin on väga palju konkreetseid praktilisi asju, mida oleks meil võimalik toetada, mille üle teavitada ja me peaksime seda tööd alustama Euroopa Liidu tasandilt ning jagama seda siis liikmesriikide suunas ja oluline on sellest rääkida Euroopa Liidu tasandil niimoodi, et kõik teaksid, kuhu me selles uues maailmas suunduvad, suundume, et inimesed ei hakkaks kartma neid muudatusi, et nad ei oleks stressis. meil on tõesti stressiga toimetulekuks erinevaid viise, aga me peaksime igal juhul esimese sammuna püüdma vältida stressi. meil on vaja näiteks inimestele teada anda, et äh, sellel uuel aastatuhandel äh, korraldavad organisatsiooni oma tööd ümber, mitte sellepärast, et nad neil ei lähe hästi, vaid sellepärast, et nad tahavad kiiremini reageerida, kiiremini tegutseda, ka sellel uuel ajastul oma vastutust kandma. aga meie jaoks on oluline ka õppida ära, kuidas mõtleb see uus äh, ajastu. näiteks uus põlvkond äh, ei armasta hierarhiat ja vanematel inimestel on sellega toimetulek väga raske uue põlvkonna äh, inimesega ei ole võimalik rääkida kauem kui kolm minutit, sest nad ei suuda lihtsalt kauem keskenduda. aga meie oleme rääkimas siin äh, kaks pool tundi siin praegu, nad oleks juba ammu ära läinud. meie äh, vanemate põlvkonnal on mantra, me peame õppima, õppima ja tegutsema, et mitte läbi kukkuda, nemad aga armastavad läbikukkumisi, neid õpp-, õppetunde sellest, nad tahavad näha uusi võimalusi, kuidas asju teha Nad tahavad õppida uutmoodi mõtlema ja kõige lihtsam asi, mida meie saame teha, olen nõus oma vasakul käel istuva kolleegiga, et me peame äh, uusi õppemenetlusi looma, äh, põhimõttepõhiseid. aga riskivõtmine peab olema vastutustundega. küsimus on, mis siis hakkab juhtuma, kui asjad lähevad valesti. kas me saame näiteks Euroopa Liidu fondi looma. inimesed, kes ei suuda näiteks eh, tõendada, et nad on tööhaigusesse haigestunud, eh, vaid nad saavad kasutada võimalusi, kasutada ära fondi võimalusi, et eh, saada lahendus oma probleemidele kui te aga mõtlete riski hindamise peale, siis kindlasti tööandjaid ei motiveeri olla kuidagi vastutustundlikum, sellepärast et kui midagi läheb kehvasti või on juba halvasti läinud, äh, nad lihtsalt asuvad kaitsepositsioonile ja tegelikult neid järelmeid me näeme juba praegu praegu, et äh, riskianalüüs liikmesriikides on lihtsalt äh, sellised äh, tabelid, kontrollkastid, tehakse linnukesed igale poole ja mingisugust riskijuhtimist ei toimi, me seda väga hästi ei tee. väga kahju, mul ei ole kõikidele küsimustele siin lahendusi pakkuda, aga ma ei taha olla üks nendest inimestest, kes ütleb, et kõik laabub, asi läheb kenasti. ma ei ole sellest, selles veendunud ja see tegelikult äh, muudab mind arglikumaks, sest me peame keskenduma sellele, mis läheb kehvasti, kuidas organisatsioonid tegelikult aitavad oma töötajatel kasvada ja areneda. Nad on äh, kasvamise, arengu ja elukestva õppe äh, keskmeks muutunud. küsimus on enesearendamises ja kasvamises, mis ilmselt on inspiratsiooniks noortele, aga tahan kokku võtta äh, öeldes, et see debatt mind inspireerib, väga selge on see ja ma olen valmis ka oma äh, panusega tuleviku koostööd toetama. suur tänu teile, professor, ja suur tänu tegelikult kõikidele esinejatele. see on olnud väga väärt äh, kuulata ära teie vaatepunktid. ja meie nelikümmend viis pluss põlvkonnast äh, suutsime teid kuulata kauem kui tunni, suurepärane tulemus. suur tänu veel kord ma arvan, et see kindlasti meid meie töös toetab. nüüd teeme väikese pausi minuti jooksul, nii et te saate saalist lahkuda, enne kui me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. aitäh! Yes, ladies and gentlemen, I think we are about to start. daamid ja härrad, lähme siis koosolekuga edasi. Now the next point of our, our agenda. meie järgneb päevakorrapunkt. on Euroopa sotsiaalõiguste sammas muudatusettepanekute läbivaatamine? I can tell you that if you don't know that we have ja kui te ei tea, siis nüüd oleme me rekordi purustanud siin komisjonis. meil on tuhat ükssada üheksateist muudatusettepanekut. see tähendab, et tööd on ka väga palju meil kõigil. aga alustame algusest ja anname sõna raportöörile. proua Rodriguez, palun, teil on sõna. Uh, indeed uh,, we got. tõepoolest, tegemist on raportiga, millele on esitatud olulisel hulgal muudatusettepanekuid. ma tänan kõigepealt variraportööre nende intensiivse tööpanuse eest. praegu on tegemist väga paljudootava etapiga ja meil on põhjust rõõmustada. kõigepealt ma rõhutan, kui oluline see raport on kui oluline ta on Euroopa Liidu praeguses kontekstis. kõik me teame, et meid on tabanud mitu ajaliselt kattuvat kriisi ja lisaks veel Brexit ning samaaegselt võtsime me vastu otsuse teha Euroopa Liidu tuleviku tarbeks teejuht. see teejuht tõenäoliselt võetakse vastu märtsikuisel Rooma tippkohtumisel nagu te teate, on Euroopa Komisjon juba vastu võtnud plaanid, mille abil edasisi samme astuda ja on lubanud ka seda, et Euroopa Komisjon annab välja valge raamatu, kus räägitakse Euroopa Liidu tulevikust, Euroopa Liidust tervikuna ja selle tulevikust. aga me teame ka seda, et Euroopa sotsiaalne sammas või sotsiaalõiguste sammas kuulub ka selle teejuhi alla. sel põhjusel ongi meie töö nii oluline. seetõttu peaksime me tegema jõupingutuse, mis ei ole küll alati kerge, sest see ootab väga suurt koostööd. me peame tegema sellise jõupingutuse, mis lubaks tööhõivekomisjonil võtta selle raporti vastu detsembris ja Euroopa Parlamendil jaanuarikuisel täiskogu istungil see tähendaks seda, et Euroopa Parlament on keskse tähtsusega osaline kogu selles protsessis ja meil oleks võimalik oma raport esitada suurel konverentsil, mille Euroopa Komisjon jaanuari lõpus korraldab. sellisel juhul saab meie ideid ka Euroopa tuleviku teejuhis, mis Roomas vastu võetakse, arvesse võtta. ma jään lootma teile kõigile nii variraportööridele kui ka komisjoni liikmetele ja loodan, et meil ühiselt panustades õnnestub see raport õigel ajal vastu võtta. ma tervitan ka võimalust anda mõningaid selgitusi, mis puudutavad selle raporti rakendamisala. ma eeldan, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas on mõeldud selleks, et määratleda paremad töötingimused kõigile Euroopa Liidu liikmetele ja ma tahaksin seda lähemalt selgitada. isegi kui euroala liikmed, ja see on loomulik, vajavad mingisuguseid ähm, eraldi täpsustusi, siis raport tervikuna peaks ikkagi kehtima kogu Euroopa Liidu kohta. seda esiteks. teiseks, kui te tahate usaldusväärset head äh, raportit, mida saaks kasutada, siis meil on vaja rääkida sotsiaalsetest õigustest ka globaliseerumise või digitaalrevolutsiooni kontekstis, ehk siis võtta arvesse seda, mis maailmas toimub, aga kindlasti tuleb tagada ka see, et me annaksime vajalikud meetodid, vajalikud töövahendid selleks, et oleks võimalik neid õigusi tegelikkuses ka jõustada, et see sotsiaalne standard tegelikult saaks üldse kehtida ja see peab olema raportis sees. aga kui ma nüüd võtan arvesse seda, mida ma ise olen teinud ja mida kõik äh, teised fraktsioonid on esitanud, siis toon ma välja mõned teemad, kus minu meelest tuleks äh, rohkem pingutada. kõigepealt me peame tagama, et kõik töötajad Euroopas saaksid õiglased töötingimused, olenemata oma töötamise vormist, sektorist või regioonist, kus nad töötavad. ma leian, et selleks on vaja eraldi direktiivi. teiseks tuleb tagada, et kõigil töötajatel Euroopas äh, oleks äh, ligipääs kõikehõlmava sotsiaalkaitsesüsteemini, mis aitab maandada peamisi sotsiaalseid riske. kolmandaks on vaja käsitleda palgaküsimust ja seda selliselt, et me saaksime murda palgavaesuse needuse, sest Euroopa ei peaks olema palgavaeste, palgavaeste manner lisaks tuleb tegeleda vaesuse põhjustega või vaesuse allikatega. seetõttu pean ma vajalikuks Euroopa raamistikku minimaalpalkade kohta või minimaalse sissetuleku kohta. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid minimaalse sissetuleku tagama. peale selle on vaja teha tööd ka lastega ja see tähendab seda, et meil on vaja paremaid äh, lapsehooldusvõimalusi ja lapsehooldusteenuseid. see aitab äh, tasakaalustada äh, töö ja eraelu, tööd ja eraelu ning ma arvan, et need kuus asja ongi minu jaoks kõige olulisemad ja nende punktide läbisurumine tooks kaasa suured muudatused, aga lisaks on vaja ka nõndanimetatud oskuste garantiid, mis tähendab seda, et igal töötajal on võimalik äh, uuendada oma oskuseid, et tal oleks võimalik saada parema kvaliteediga töökoht. kuid kõik need ajakohastatud sotsiaalstandardid ei ole just kergesti jõustatavad. Neid ei saagi reaalsuses järgida, kui me ei anna selleks vajalikke vahendeid. seetõttu teen ma ettepaneku Euroopa semestri raames mõelda mitte ainult majandushaldusele, vaid ka sotsiaalhaldusele. selleks me peaksime välja tooma, kus paiknevad kõige suuremad eh, tasakaalutuse kohad ja seda mitte majanduslikus, vaid sotsiaalses koha, eh, sotsiaalses mõttes. ning kui kuskil on selline suur sotsiaalne ebakõla, näiteks kui liikmesriigil ei ole võimalust investeerida haridusse, siis meie omalt poolt peaksime talle andma need võimalused. ma leian, et lahendused on meil täiesti olemas. kõigepealt meil oleks vaja äh, Ähm, ette näha see, et liikmesriigid leiavad eelarvest piisavalt raha hariduse jaoks. teiseks oleks vaja Euroopa Liidu investeerimisfondi, millega toetatakse just nimelt hariduslikke vajadusi, väljaõppeid, väljaõpet ja kolmandaks on vaja tagada see, et euroala riikides on olemas instrumendid, millega tagatakse eelarvevõimekus eh, sellisel juhul, kui liikmesriigi eelarve ei suuda seda vajalikku võimekust üksi eh, tagada, sellepärast et euroala riik peab täitma euroala fiskaalnõudeid. Need on siis peamised punktid, millest ma tahtsin rääkida selles äh, raporti viimases, äh, lähtudes siis raporti viimasest versioonist ja ma tänan kõiki kolleege, kes on minuga pidanud väga avameelseid vestlusi. ma suhtun jätkuvalt äh, suure avatusega teie mõtetesse ja loodan, et me suudame üheskoos vastu võtta tugeva ja väga hea raporti. aitäh, see selgitus oli väga selge. see oli ka väga otsekohene, aitäh selle eest, alati on hea meel sellist asja kuulda, nüüd ma annan sõna variraportööridele ja kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni äh, nimel saab sõna esimene variraportöör. aitäh! ka meie jaoks on äh, Euroopa sotsiaalõiguste sammas väga oluline raport ja me jagame ka raportööri ambitsiooni ja kindlasti te olete ka näinud, et meie oma fraktsiooni poolt oleme väga paljud nendest tuhandest muudatusettepanekust esitanud ja mul oleks neli märkust praegusel hetkel. kõigepealt oma muudatusettepanekutega soovime me selget äh, teksti, millega me soovime äh, veel kord üle kinnitada sotsiaalhaki ja me sooviksime keskenduda siis neljale teemale. Need on siis äh, õiglased äh, töötingimused, äh, adekvaatne sotsiaalkindlustus ja juurdepääs tööturule. ja teiseks, me sooviksime siis ka rõhutada sotsiaalse aki olulisust, aga sellest ainult ei piisa, me peaksime olema valvsad ka uutele muutustele tööturul ja siin lisaks töövõtjale, FIE-dele on ka uusi töösuhteid tekkinud ja seetõttu on nüüd meie ülesandeks ka äh, tööturu ähm, raamistiku äh, ajakohastada ja seetõttu meie meelest on see äh, raport vägagi ajakohane. ja kolmandaks, tehnoloogia on ähm, loonud uued töövormid, digitaalsed platvormid, see toob kokku nõudluse pakkumise poole erinevate digi-, teenuste puhul, ükskõik kas tegu on siis transporditeenustega või millegi muuga, et siin on tegu ikkagi vahendajate platvormidega, nii et digiplatvormid pakuvad küll palju võimalusi, aga samas nad tekitavad ka palju väljakutseid, need seavad küsimuse all olemasolevad töösuhted, et kes on nüüd töövõtja, kes on tööandja, kes on äh, FIE, nii et ma arvan, et see raport peab kindlasti ka uusi töövorme ja töösuhteid äh, käsitlema ja lõpetuseks äh, siis ka noored, see on äärmiselt oluline teema minu jaoks. nii et, et homsed töövõtjad äh, on tänased praktikandid ja tudengid ja seetõttu just äh, üleminek tööturule äh, on seotud ka praktikakohtadega ja nii edasi, nii et need peaksid olema sellised olulised etapid tööturule jõudmiseks, aga oluline on ka see, et tänased tudengid ei jääks kuhugi vaheetappi toppama ja siin eelnevalt räägiti ka kadunud põlvkonnast ja mina ei ole sellega kunagi nõus ol olnud ja seetõttu ma sooviksin teiega koos võtta selle väljakutse ja näidata, et äh, Euroopa tegelikult võtab tõsiselt oma äh, poliitikaid sotsiaalvaldkonnas ja et ka sotsiaalõigused on siin keskse tähtsusega ja ma ootan äh, suure huviga neid huvipakkuvaid arutelusid raportööri ja kaasraportööridega ja ka teisi arutelusid. aitäh! ja nüüd Hanne Kelke ECR-ist. suur tänu, härra esimees. nüüd, kui me vaatame Rodriguez'i raporti muudatusettepanekuid ja see raport käsitleb Euroopa sotsiaalõiguste sammast, siis ma näen, et, et minu hinnang oli täiesti õige kui ma selle raporti sissejuhatuse puhul seda kommenteeris, ja me näeme, et siin on äh, väga idealistlik äh, lähenemine äh, kajastunud vähemalt kolmesaja kaheksakümne viies muudatusettepanekus. ja ECR-i fraktsiooni esindajana mina täielikult toetan Euroopa Liidu sotsiaalset mõõdet, ma hindan neid ühiseid standardeid, mida me oleme eelkõige just riiklike meetmetega saavutanud ja ma tunnustan Euroopa sotsiaalmudelit, see on tõesti äh, eeskujuks teistele, aga see, kui ma kuulsin seda Junckeri äh, sõnakõlksu äh, sotsiaalkava, siis ma soovisin teada, et mida sellega üldse mõeldakse, mida soovivad vasakpoolsed, et äh, uus võim Brüsselisse keskenduks, et riikide pädevused selles osas õõnestuksid, et et ähm, pannakse kõik ähm, olulisemad riikide pädevused äh, sotsiaalsambal. Ähm, et äh, samas, kui me oleme näinud, et äh, liikmesriigid igal pool Euroopa Liidus soovivad vähem Euroopa Liitu, et soovitakse, et Euroopa Liit keskenduks eelkõige just oma põhiteemadele, põhipädevustele, et Euroopa Liit saavutaks neid tulemusi, mida Euroopa Komisjon oma töökavas on välja toonud ja seetõttu ma kutsuksin üles, ärme teeme sellest sotsiaalõiguste sambast asotsiaalsed ähm, ähm, paukpadrunid. nii et me peaksime vaatama, mis meil juba olemas on, aga me peaksime tagama, et sotsiaalõiguste sammus oleks, sammas oleks ikka midagi rohkemat ja tugevamat kui see, mida ma siin äh, raportis loen. aitäh! Thank you very much. And now to my distinguished colleague from the ALDE group. aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni esindaja härra Šambon, palun. Thank you uh,, chairman. aitäh, härra esimees. ja suur tänu ka ALDE kolleegidele, mina räägin hispaania keeles edasi, sest selliselt ma arvatavasti ütlen vähem rumalusi ja tänu sellele ka proua Rodriguez ehk raportöör saab minust paremini aru. mina sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et see teema on äärmiselt ähm, oluline poliitilises plaanis sest just praegu, kus ähm, Euroopa Liit paistab kaotavat usaldusväärsust äh, üldsuse silmis, kus ähm, Euroopast ei ole ähm, enam vaimustatud, aga õnneks vähem on see trend äh, levinud noorte hulgas, aga äh, samas, kus me soovime Euroopa usaldusväärsust suurendada, oleks äärmiselt oluline, et toodaks ähm, tõsisemalt välja ka Euroopa sotsiaalmõõde, sest ähm, meie kodanike huviõigus on see äärmiselt oluline ja seetõttu meie oleme seisukohal, et seda saab parim, kõige paremini saavutada seeläbi, et me peaksime kindlaks määrama künnise või sellise öö, ähm, või sellise justkui sokli, nii nagu sammas ette näeb, nii et tegu oleks justkui künnisega või laega, millest me üle ega ümber ei saa. kas Euroopa sotsiaalmudel on üks ainukene või on neid seitseteist või kakskümmend seitse, see ei ole tähtis, aga kõik, kõik peavad vastama miinimumstandarditele. ja ALDE toetab võrdseid võimalusi ja ALDE toetab äh, vaba konkurentsi, ilma loomulikult, et äh, Euroopa turgu moonutatakse, et, et siin on mõningaid probleeme juba mainitud sellega seoses. ja ka meil on äh, sellega probleeme, sotsiaalsed dumpingud ka meie ei soovi, ei soovi ka minu fraktsioon, aga me soovime võrdseid võimalusi tagada kõigile ja et oleksid miinimumstandardid tagatud kõigile igal pool ja siis äh, ei ole ka enam probleeme sotsiaaltumpinguga, kui on kõikidele tagatud võrdsed võimalused. ja see on siin tekstis ka selgelt välja tuua. aga kui tegu on võrdsete võimalustega kõigile, siis äh, ei teki ka probleemi konkurentsi jaoks ega ka töötasude puhul, näiteks töötasude küsimus on lausa püha Hispaanias sest äh, tänu sellele on inimesed suutnud ka oma elujärge parandada, on äh, oma jõukust suurendanud, inimesed on jõudnud äh, keskklassi staatusesse. aga sotsiaalne Euroopa on rohkemat kui see, rohkemat kui AK, meil on ka väga palju Euroopa äh, tasandil ähm, seadusandlust, ehk tõepoolest, nagu Rahvapartei kolleeg ütles, tuleb siin ka neid õigusakte kohandada, kaasajastada, arvestades siinkohal uute tingimustega ja keskkonnaga. jah, see on tõesti kõik õige. et äh, oluline on see, et sotsiaalõigused oleksid tagatud kõigile, see puudutab ka haridust, see puudutab rahva tervist, kõigil on äh, õigus sellele ja alles peale seda, kui need äh, on tagatud, siis me saame alles rääkida sotsiaalsest Euroopast ja see on ka see, mida eurooplased meilt ootavad. nii et äh, see on kõikidele sobiv, ma arvan. aga, aga ka meie leiame, et me peame olema realistlikud. ja me soovime, et oleksid tagatud minimaalsed sotsiaalõigused ja äh, liikmesriigid peavad siinkohas otsuseid langetama, et ähm, oleks tagatud ka ühtekuluvus selles osas, aga, aga me ei sooviks, et see oleks äh, kuhugi õigusaktidesse ähm, valatatud. minu jaoks on see Euroopa, sotsiaalne Euroopa see, et, äh, et Euroopas ei ole vaesust. et see on põhimõtteline küsimus. et see leiab aset äh, USA-s me näeme, et seal on inimesed vaesed, vaes-, elavad vaesuses terve oma eluaja ja seda me Euroopas ei soovi, aga selleks on vaja ka vahendeid, et sellised fenomenid äh, välja juurida ja ja sellega me jõuame probleemini, mis on väga huvipakkuv, sellepärast me räägime Euroopast, me räägime sotsiaalsest baasist ja solidaarsusest, me räägime, siin on oluline ka solidaarsus liikmesriikide vahel. nii et meie muudatuse ettepanekud keskenduvad ka sellele aspektile et selle Euroopa ülesele solidaarsusele keskendume, et kuidas me tänu sellele eh, saame siis eh, jagu asümmeetrilistest šokkidest, et eh, et me, et kuidas me saame aidata neid riike, kes on sattunud kriisiga, kriisis rohkem negatiivsete mõjude alla. nii et paberil on kõik ilus, aga jah, praktikas on see hoopis teine, sest me peame ju ka kõik need kulud kinni maksma. nii et panna üle-euroopaline mm, solidaarsus on väga oluline ja õige on ka see, mida Rahvapartei kolleeg ütles, et me peame olema väga valvsad ja ja muudatusettepanekutes me peame ka kajastama valvsuse osas eh, just mm, neid küsimusi, mis on seotud töötervishoiu, tööohutusega ja vastavatele seadusaktidele nii eh, liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil. nii et eh, me ei soovi, et eh, vaba konkurentsi kuidagi takistatakse, sellepärast et see on ka üks põhiõigustest, vaba liikumine, siis töötajate vaba liikumine on ka sotsiaalne õigus ja me peame tagama äh, vaba konkurentsi, ähm, solidaarse finantseerimise ja me peame ette nägema konkreetsed meetmed noortele, lastele ja nii edasi. see on meie kava. To... aitäh. Äh, proua Zimmer, palun. aitäh kõigepealt ma sooviksin tunnustada äh, proua raportööri selle puhul, et ta selle raportiga ei ole lihtsalt esitanud teksti, mis keskendub sellele, millest me oleme pidevalt rääkinud, äh, vaid äh, see käsitleb ka erinevaid innovatiivseid elemente ja minu meelest on see väga positiivne. ja ma arvan, et kui me siin komisjonina selle teemaga, teemat arutame, siis me võime panustada ka sellesse, et äh, see, mida Euroopas praegu arutatakse sotsiaalse õigluse, õigluse osas, äh, et me sellega ka edusamme saavutame. nii et oluline on see, et me siin komisjonis kõik ühte köit äh, tõmbaksime ja see raport peab olema tõesti rangelt struktureeritud, selge, ülevaatlik olema et ähm, see ka komisjonis ja ka täiskogus vastu võetakse, ma sooviksin juba praegu öelda, et sõltumata sellest, et me oleme ka väga palju muudatusettepanekuid esitanud, siis ähm, selle raporti tuum on äh, meie toetust äh, täielikult väärt. ja äh, paar märkust ka Keerikule ETSR-ist. mina nimelt ei leia, et see oleks vastuolus paljude inimeste ootustega, kes jah, ei soovi äh, võimu keskendumist äh, Brüsselisse, aga soovivad küll, et, äh, et oleks lisandväärtus kõigile Euroopa Liidu kodanikele tagatud ja see võibki seisneda selles, et me üritame ühesugused kriteeriumid, definitsioonid, hinnangud ähm, kindlaks määrata, mida saaks sama ühtemoodi liikmesriikides rakendada ja kes siis saaksid ka arvestada ähm, oma eripäradega, edasi arendada sellel alusel ka oma sotsiaalõigust ning äh, ma arvan, et selle raportiga on antud sellise arengu jaoks ka äh, mänguruum, et liikmesriigid saaksid äh, oma õigust selles valdkonnas edasi arendada, nii et, et siin ei ole tegu mitte ähm, tsentraliseerumise ohuga, vaid äh, siin on äh, võimalus olemas tagasi võita ka inimeste usaldus Euroopa Liidu vastu. ja oma muudatusettepanekus äh, oleme me viidanud ka sellele, et oleks ka Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse juhend taaskord mängu tuua, sellepärast et see on juhend, kus me räägitakse ka miinimumstandarditest ja me peame loomulikult viisama sellele uuele versioonile sellest koodeksist, ähm, mis, kus on ära toodud rangemad standardid, aga millega praegu veel piisavalt arvestatud ei ole. nii et äh, samuti me viitame ka teadlikult ähm, sotsiaalharta uuele versioonile, nii et praegu on juba olemas selliseid äh, vahendeid, millega edasi liikuda ja et me ei peaks siin jälle vaevarikalt arutelusid pidama selle üle, mis tegelikult, mis siis tegelikult on Euroopa Liidu pädevuses ja mis ei ole. nii et äh, lühi- ja keskperspektiivis äh, on õige äh, need eeskirjad sisse viia, mis sisaldaks ka neid innovatiivseid elemente, aga pikemas perspektiivis me peaksime ka lähtuma sellest kuldreeglist, et me võtame need suuremad elemendid, suuremad valdkonnad välja sellest majanduskasvu ja stabiilsuspaktist, mis siis võimaldab ka anda suurem mänguruum liikmesriikidele endile tegutsemiseks ja siduvad eesmärgid on olulised, miinimumsissetulek on oluline ja üks teema on veel oluline, see on siis energiavaesuse teema. ja me viitame sellele, et, et oluline ka tähelepanu ja viidata kaheksakümnele miljonile puuetega inimeste õigustele ja nende õiguste voolujoonestamisele meie äh, seadusandlusega. aitäh ja nüüd kuue kolleeg härra Messerich. aitäh kõigepealt ma ütleksin, et üldjoontes me oleme nõus raportööriga erinevate tuumküsimuste osas ja ka mõningate muudatusettepanekute, nii et ma ei hakka üle kordama seda, mida ähm, siin juba öeldi, ma lihtsalt äh, rõhutaksin paari teemat, aga enne kui ma jõuan nende küsimuste juurde, siis ma sooviksin meie ECR-i kolleegile meenutada, et, et, et äh, ei ole ainult ECR see, kes äh, subsidiaarsuspõhimõtet tõsiselt võtab, et see lisaks ECR-ile on ka teisi, kes leiavad, et, et lähimuspõhimõte on oluline kõikide liikmesriikide jaoks, eriti oluline on see, et see et sellest saaksid kasu ka soodsamas, vähem soodsamas olukorras olevad isikud. ja siin on vaja ka Euroopa Liidu poolset sekkumist ja ning ja see ei tähenda seda, et kogu võim Brüsselisse koondub ja meie teeme omalt poolt parima selleks, et variraportööride kohtumised võimalikult sujuvalt äh, toimuksid ja ma usun, et suur osa muudatusettepanekuid äh, näitab ka seda, et äh, kõik fraktsioonid võtavad seda väga ähm, tõsiselt ja see on tõesti väga heaks lähtepunktiks, isegi kui mõningad muudatusettepanekud väljendavad eriarvamusel ja liiguvad eri suundades. nüüd mida ma sooviksin rõhutada, siis kõigepealt üldiselt me sooviksime näha, et tunnustatakse seda, et, et kui me räägime sotsiaalõigustest ja see oli ka Euroopa Komisjoni teadus, et kui me sotsiaalõigusi tõsiselt võtame, siis siis äh, siin tuleks arvestada ka majandusjuhtimisega. meil on vaja sotsiaaljuhtimist äh, koos konkreetsete indikaatoritega äh, Äh, vastasel juhul äh, jäävad lihtsalt paljud eesmärgid äh, sõnadeks paberil. samuti digitaalplatvormiga seotud teemad on väga olulised ja see on see tulevik, mis tegelikult ei ole enam tulevik, vaid praegu on juba olevik. ja me toetame seda algatust, et tagada ka nende inimeste kaitse, kes tegelevad selle, tegutsevad selles uues töökeskkonnas, digikeskkonnas ja me arvame, et see on äärmiselt äh, oluline küsimus, see on väga kiireloomuline küsimus, millega ei tule tegeleda ähm, tulevastel aastatel kohe praegu. peale selle äh, miinimum äh, sissetuleku direktiiv on väga oluline ja, ja meie leiame, et Euroopa Liidu tasandil tuleb miinimumstandardid selles osas kindlaks määrata. ja kui meil seda ei ole, siis ei ole mõtet seda üldse mainima hakata üheski sellises tekstis. ja me leiame ka, et, et Euroopa eh, miinimum eh, sissetulek peaks olema kõige olulisemaks indikaatoriks, eh, mida siis kasutatakse miinimumpalga väljaarvutamisel. ja tuleks arvestada siis ka liikmesriikide eripäradega, nii et eh, eri, erinevused eh, riigi, piirkondade vahel ei muutuks väga suureks. Euroopa sotsiaalõiguste sammas peab kindlasti kaitsma ka neid isikuid, kes on kõige haavatavamas olukorras, see on kõikide liikmesriikide ja liidu ühisülesandeks eh, ja see on see valdkond, kus me saame tagada selle, et et liikmesriigid lähtuksid ühistest põhimõtetest ja võtaksid tõsiselt sotsiaalõiguse, mitte ei võtaks neid ainult äh, sõnakõlksudena. ja, ja vaesus, mõningates riikides on vaesus kriminaliseeritud ja me peaksime sellistele arengule, mm, sellise arengut äh, peatama ja meie sooviksime tekstis äh, näha seda, et rõhutaks ka, rõhutataks ka energiavaesust, äh, ükski majapidamine ei äh, peaks lahti lülitamata, lülitatama energiavõrgust, et energia on üheks põhjuseks, elekter on üheks põhjuseks, aitäh! ja selgituseks. Te rääkisite miinimumpalgast kas te tahtsite rääkida sissetulekust või palgast? kummast? mõtlesite ikka palka? There is a separate debate about what minimum äh, miinimumsissetuleku debatt on hoopis teine, me rääkisime miinimumpalga direktiivist täpselt nii, nagu tekstis kirjas. raportöör äh, tekstis ka sellisel kujul seda mainis. asi selge, ütleb esimees äh, FTD juurde, palun. suur tänu ütleb proua Age. kõigepealt eh, suur eh, tänu raportöörile. erinevalt kolleegidest, eh, hoolimata sellest, et olen üldiselt optimist ja arvestades, et niivõrd palju on tehtud muudatusettepanekuid, arvan ma, et tekkinud on suur probleem. mul on väga hea meel, et tegemist on tõesti väga olulise teemaga ja seda kõikide fraktsioonide jaoks aga muudatusettepanekute rohkus viitab sellele, et erinevate fraktsioonide erimeelsused on väga suured selles küsimuses. või vähemalt äh, meie komisjon jaguneb praegu kaheks äh, suureks leeriks. Äh, Mart-, märtsis kaks tuhat kuusteist andis president Juncker välja oma teatise ning alustas ka konsultatsioone Euroopa sotsiaalse samba loomiseks Äh, ning äh, kolma reitingu äh, kohta samuti. ta ütles ka sel ajahetkel, et me räägime sotsiaalsest sambast, aga ilmselt ei saavuta me liiga palju ja ma arvan, et tema hirm selles osas on leidnud õigustust kui te vaatate sotsiaalõiguste sammast, siis tundub, et tegemist on instrumendiga, mis pigem teenib majandusliitu Euroopa Liidus ja see on minu arust katastroofiline poliitika. ma loodan, et me saame sotsiaalsete õiguste sammast näha eraldiseisvalt ja seda sotsiaalpoliitika perspektiivist. aga jällegi, nagu ma ütlesin, siis raskus seisneb selles, et me peaksime saavutama mingisuguseid konkreetseid tulemusi. selles raportis on mitmeid äh, punkte, kus meie arust võiks leida ühtse meele, näiteks äh, ebakindlad töötingimused, äh, töölepingud ning selle vastu võitlemine me saaksime igasuguseid eh, ebatüüpilisi töösuhteid võtta siin luubi alla. see loomulikult mõjutab meie sotsiaalkindlustussüsteeme üldiselt. selge on, et praktikavõimalused on noorte inimeste jaoks väga olulised, aga samal ajal me peame rõhutama, et see peaks olema reguleeritud, sest vastasel juhul tekib olukord eh, nii, nagu praegu see on, inimesed lihtsalt eh, kuritarvitavad süsteemi ja nad, äh, tööandjad kasutavad erinevaid praktikavõimalusi lihtsalt nõksuna, et nad ei peaks noorele inimesele andma korralikku töölepingut. miinimumpalk. Äh, see on väga oluline ettepanek ja meie arust on miinimumpalk ja miinimumsissetulek ka kahe mündi, ühe mündi kaks külge ja need asjad tuleks ka siduda äh, korralikult kokku. ka konkurents, konkurentsivõime on olulised küsimused, aga kui te vaatate palgaerisusi erinevates Euroopa Liidu riikides, siis see ei ole otseselt seotud ainult konkurentsivõime küsimusega. siis komisjoni ettepanek oli luua Euroopa sotsiaalsammas aga see ei ole asi, mida saaks kasutada selleks, et rõhutada ja toetada Euroopa Majandus- ja Rahaliitu. oluline on see, et seda kasutatakse selle tarvis ära. ning selle eest peame seisma meie. siis vaesusevastane võitlus ja laste jaoks loodavad garantiid, see on äh, kaks ettepanekut, mis on meile meeltmööda noorsoogarantii võiks olla ilmselt eh, sihiks silme ees, millest lähtuda. aga me peaksime võtma pihtide vahele selle, kuidas seda ikkagi rakendatakse, et see tooks reaalsed tulemused. siis on kolleegid maininud ka energiavaesust ja seda, kui oluline on tagada, et teatud õiglused rakenduvad kõigile, näiteks kui inimesed ei suuda oma üüri maksta, siis võetakse ära nendelt kodu. aga ei tohiks olla võimalik näiteks eh, inimeste energiakraane kinni keerata, siis gaasi või elektrit, kui nad ei suuda oma arveid tasuda Äh, oluline on see, et me leiaksime lisandväärtuse nendest äh, ettepanekutest ja nii nagu ECR kolleeg ütles, küsimus ei ole, kas rohkemas või enamas või vähemas Euroopa Liidus, kellel on pädevus, kellel pole, vaid küsimus on siin sotsiaalsetes õigustes ja selles, et me teeksime ära midagi saja kahekümne miljoni Euroopa inimese jaoks, kes on täna raskustes. nii et oluline oleks see, et Euroopa Liit hoolitseks oma kodanike eest. me peame ronima alla oma elevandiluust äh, tornist, kus me pidevalt rõhutame lähimuspõhimõtte küsimust. oluline on midagi reaalselt teha selleks, et äh, Euroopa Liidus võidelda vaesuse vastu ja see on liikmesriikide ja institutsioonide ülesanne. suur tänu, ütleb äh, esimees, ma ei näe tegelikult, et ENF-i esindaja oleks saalis, äh, olge hea, andke märku, kui asi on vastupidi. ei näi olevat. siis läheme edasi ja esimene kõneleja on äh, härra Berenski minu nimekirjast, palun. suur tänu teile, esimees. mina arvan, et see tuhat ükssada üheksateist äh, muudatusettepanekut näitavad väga selgelt kõneleme siin asjadest, mis on parlamendi jaoks väga tähtsad ja tänaste Euroopa Liidu kodanike jaoks samuti. veel üks oluline aspekt on see, et meie komisjon ehk tööhõivekomisjon on väga eksistentsiaalsete küsimuste ees, kuidas äh, on Euroopa Liit võimeline siit edasi liikuma ja ma jagan kolleegide muret, et see väga suur hulk muudatusettepanekuid on meie jaoks liiga suureks väljakutseks, me ei suuda selle, nendest muudatusettepanekutest väga selget eh, tulemust toota. ja me peame jõudma ühisele arusaamale mis on meie poliitika ühtne joon, mida me tahame selles raportis rõhutada? komisjoni teatises märtsist kaks tuhat kuus on tegelikult sama asi rõhutatud, nimelt et konkurents ei ole sotsiaalpoliitikaga vastuolus, et me ei pea valima kas ühe või teise poolt, vaid hoopis näited Euroopa Liidus äh, toovad väga selgelt edasi, et esile selle, et kus on äh, heaolu äh, mudelid Euroopa Liidu liikmesriikides ja tugevad sotsiaalpartnerite kaasatus, on konkurentsivõime täpselt samuti väga hea. nii et me räägime sotsiaalturumajanduse süsteemist, kus sissetulekut, majanduskasv ja töökohad on äh, loodud tugevas partnerluses äh, turuosalistega. ja proua Rodriguez on rõhutanud ka seda, mis on raportis kirjas, nimelt, et peaks olema tasakaal erinevate rahaliste parameetrite vahel ning sotsiaalsete aspektide vahel mitte ainult ei panusta see tänasesse majandusse, vaid see peaks taastama parema tasakaalu sotsiaalsete majanduslike poliitikate vahel. selleks, et oleks rohkem kasvu, rohkem äh, töökohti ning äh, tugevam sotsiaalkaitse, mis ilmselgelt vajab tugevamaid äh, rahalisi vahendeid. ja just Euroopa poolaasta tuleks ümber kujundada. ja siin me saame kindlasti mõelda ka lähimuspõhimõttele ja tsentraliseerumisele, sest Euroopa poolaasta eh, toimib üksikute liikmesriikide baasil, eh, kus tehakse riigipõhiseid ette ettepanekuid eh, ning see viiakse kõik Euroopa ülesele tasandile, mis parandab eh, üleüldist finantsolukorda ja sotsiaalsüsteemide toimimise kohta peaks olema täpselt samasugused eh, kriteeriumid. me peaksime samamoodi mõõtma asju, kas näiteks on tööturu kaitsemehhanismid, kas on sotsiaalkindlustussüsteemide hindamise parameetrid olemas ja kui me suudame sellest üleüldist eh, ettepanekut, mis raportis on suurepärane, eh, tõlkida detailide ja konkreetsete ettepanekute keelde ja proua Rodriguez on öelnud, et me peaksime mängima aktiivsemat rolli resolutsiooni vastu võttes viie presidendi äh, raportist äh, on oluliseks meie jaoks see, et artikkel kolm toimiks tõhusalt. ja ilma selliste muutusteta on äh, Euroopa Liit aina suurenevas kriisis. ma arvan, et mul ei olegi midagi siinkohal rohkem lisada, aitäh! suur tänu! ütleb esimees, jõuame selle arvamuste vahetuse lõpupoole, mis on olnud väga huvitav kaks kõnelejat soovivad veel sõna, kas on veel sõnasoovijaid? ja, ja teie olete juba kirjas, ütleb esimees. nii et rahu ja kannatust. proua Soiura Thank you suur tänu! see on tõesti väga huvitav raport, ma olin seda lugedes väga positiivselt meelestatud, aga ma pean siiski ütlema, et raport toob endaga kaasa ikkagi ka suure hulga küsimusi. vabandage, et ma sellist meelsust väljendan, et ma olen justkui vastu nendele, kes siin on enne kõnelnud. tõepoolest, meil on vaja Euroopa sotsiaalõiguste sammast, nii-öelda uut sammast, aga kas me siis tahame teha midagi sellist, mis tõepoolest muudaks sotsiaalseid tingimusi? minu meelest on nii, et äh, sotsiaalõigus Euroopa Liidus sõltub ikkagi väga otseselt äh, liikmesriikide siseriiklikust pädevusest. Euroopa Liidu tasandil on võimalik ainult äh, sotsiaalõigust koordineerida. ja sellegi õiguse annab meile põhiõiguste harta mis on Euroopa Liidu aluslepingu osa. see harta tagab isikute põhiõigused, mis on seotud sotsiaalõigusega üldiselt ja sotsiaalhoolekandega, nii et selles suhtes Euroopa Liit saab mingit mõjuvõimu ikkagi siin avaldada. proua raportöör rääkis sellest, et tuleb tagada lastega seotud õigused. on tõsi, et Euroopa Liidus on olemas noorsoogarantii aga meil ei ole ju mingit vajadust hakata Euroopa Liidu õigusakte ümber tegema. meil ei ole ka mingit vajadust Euroopa sotsiaalõiguste samba järgi selle, sellel eesmärgil. aga kui me nüüd vaatame noorsoogarantiid, siis noorsoogarantii toimib samuti sellisel tasandil, kus tegelikult liikmesriikide valitsused ka päris tõhusalt toimetavad minu meelest on siin ennekõike probleem motivatsioonis, sest kui pole motivatsiooni, siis ka midagi tõhusat ei tehta. ma ei taha seda algatust iseenesest kritiseerida, vaid lihtsalt öelda, et tegemist on teemaga, mida päris kindlasti hakatakse väga pikalt diskuteerima ja arutama ja lõppkokkuvõttes taandub asi ikkagi sellele, et sotsiaalõigus on liikmesriikide pädevuses kodanike kasuks äh, tehtavat tööd peavad sotsiaalõiguse valdkonnas seega tegema just nimelt riigid ja veel kord rõhutan seda, et äh, vaja on piisavat motivatsiooni ja vaja on ka investeeringuid. kui on motivatsiooni, kui ähm, äh, on algatused, kui on ettevõtjad, kes suhtuvad peredesse soodsalt, kes tahavad naisi tööle võtta, siis võib ka öelda, et äh, valdkonnas on motivatsioon iseenesest olemas ja just see aitab ettevõtjatel luua uusi võimalusi, mille abil äh, vaesuses äh, elavate isikute hulka vähendada või vaesus üldsegi kaotada. minu jaoks tähendab sotsiaalne ja solidaarne Euroopa seda, loomulikult ma ei sea küsimuse alla teie tegevust, aga ütlen, et ma suhtun sellesse skeptiliselt, ma suhtun skeptiliselt uue õigusloome vastuvõtmisse ja nüüd siis viimane sõnavõtja. suur tänu, lugupeetud härra esimees, ütleb härra Palas. ka mina tahaksin ka mina tahaksin teid üles kutsuda nii-öelda kollektiivsele vastutustundele, võttes arvesse seda, kui palju muudatusettepanekuid on raportööri tekstile esitatud. Euroopa sotsiaalne olukord, tegelikult kogu maailma sotsiaalne olukord on keeruline ja ebavõrdsus on äärmiselt suur. seetõttu me peame ka mõtlema põhjustele, aga põhjuseid on väga palju. ennekõike struktuursed põhjused ja need, need ei ole muidugi ainult Euroopale iseloomulikud. tänase seisuga on asjad nii, et uus majandus lihtsalt hävitab olemasolevaid töökohti. paljud inimesed töötavad väga ebakindlates tingimustes ja paljudel ei ole üldse mingit tööd põhjuseks on ka digitaliseerumine, robotiseerumine, üleilmastumine ja kõik see on kaasa toonud selle, et töömaailm on hoopis teistsugune kui vanasti. kui me võrdleme praegust olukorda ja kolmekümne aasta tagust olukorda, siis tänapäeval on töötust, vaesust ja ebakindlust enamikus riikides palju rohkem kui me aga mõtleme sellele, milline on äh, asümmeetria sotsiaalsüsteemide ja tööturu vahel, siis me saame aru, et tegelikult sotsiaalsüsteemid ei suuda enam äh, optimaalselt toimida ja seda just nimelt selle asümmeetria tõttu. selle äh, korrapäratuse tõttu, mis sotsiaalvaldkonnas valitseb, aga kindlasti ka tööhõivepoliitika tõttu. Euroopa Liit on aastast aastasse püüdnud olla protektsionistlikum, aga tööturg ju fragmenteerub järjest mulle tundub, et sellel raportil on kaks eesmärki. see, mis on olulisem, on ka konkreetsem. ja see, see puudutab siis seda miinimumpalga küsimust, nagu sellest siin räägiti, aga peale selle saadab see raport ju ka väga olulise poliitilise signaali. kui me tõesti suudame jõuda üksmeelele, siis meie Euroopa Parlamendina suudame näidata seda, et Euroopa Liit tegelikult on sotsiaalsetes küsimustes ka huvitatud osapool. ma ei tea täpselt, kuidas see läheb, aga see võiks kaasa tuua selle, et ähm, inimesed hakkavad aru saama, et Euroopa Liit võib neile pakkuda ka võimalusi, mitte ainult äh, riske, sest ähm, selle tõttu äh, ei ole tegemist lihtsalt väikese bürokraatliku näpuharjutusega nagu ikka, vaid äh, sotsiaalõiguse sammas tõepoolest on osa suuremast poliitikast ja kui me selle raporti vastu võtame, siis me suudame kodanikule öelda, et Euroopa on loomulikult ennekõike ühisturg, aga ta võib olla ka sotsiaalvaldkonnas kaasarääkiv jõud, aitäh! aitäh! ja nüüd saab uuesti sõna raportöör proua Rodriguez vastuseks, palun aitäh, lugupeetud härra esimees, tänan teid. tänan ka kõiki sõnavõtjaid äh, nende kommentaaride eest, mida meil praegu esitati. diskussioon oli väga huvitav. lubage mul kõigepealt vastata küsimusele, kas meil on üldse Euroopa sotsiaalõiguste sammast vaja. ma arvan, et on. ja põhjus on väga lihtne. see on seotud Euroopa lõimumisprojekti allikaga algusest peale on Euroopa lõimumine põhinenud mitte ainult ühisturul, vaid ka sellel, et me kombineerime ühisturgu väga selgete standarditega. ja selliste poliitiliste suunistega, mis toetavad head sünergiat äh, majandus- ja poliitilise valdkonnaga. nii on Euroopa projekt tegelikult sündinud siis, kui hakati rääkima ühisturust ja ühisturu plaanile algus pandi, siis said kõik sellest ka aru. ühisturuga on seotud sadu direktiive. sotsiaalne mõõde töötati välja paralleelselt nende direktiividega aga sotsiaalset mõõdet puudutab loomulikult vähem direktiive. sellest hoolimata on need direktiivid ka olemas ja neid nimetatakse Euroopa sotsiaalseks agiiks ehk õigustikuks. järelikult on Euroopal olemas sotsiaalõigus me ei leiuta siin jalgratast. ainuke asi, mis on täiesti uus, on väljakutsete uudne loomus. mul on väga hea meel selle üle, et meie komisjonis valitseb väga lai konsensus ja et leitakse, et sellised väljakutsed nagu näiteks digitaalne revolutsioon, mis toob kaasa uusi töökohti ja uues vormis töökohti e, kõikjal, et e, see peab ka omama mingit raamistikku. ka digitaal- valdkonnas töötajatel peavad olema mingisugused kindlalt määratletud õiglased töötingimused. mul on väga hea meel, et enamik inimesi arvab nii. me saime üsna ühtemoodi aru ka sellest, kuidas tuleks võidelda sotsiaalse ebavõrdsusega, mis on tõesti väga suur. Euroopas on olemas laste vaesus, palgavaesus ja on inimesi, kes on äh, eriti haavatavaks rühmaks ja kelle huvides on see, et kõigil oleks olemas miinimumpalgaskeem. ma arvan aga ka seda, et meil tuleks vaadata, mismoodi ajakohastada kõige põhilisemaid äh, sotsiaalkindlus, äh, kindlustuse või sotsiaaltagatiste süsteemi Euroopas ja sellest on Euroopa Komisjon ka rääkinud ning meie raport ju tegelikult äh, vastab sellele, mis Euroopa Komisjon oma algatuses välja pakkus lisaks tahaksin ma öelda täienduseks neile kolleegidele, kes sõna võtsid, et meil on vaja saavutada midagi sellist, mis on usaldusväärne, mille me saame ka lauale panna. ja ma ei pea silmas äh, mitte seda, et me esitame selle Euroopa Parlamendi täiskogu istungile, vaid hiljem peab see olema ka piisavalt äh, kõlbulik, et esitada Euroopa Nõukogule, Euroopa Ministrite Nõukogule ja Euroopa Ülemkogule, siis kui hakatakse kujundama Euroopa teekava ja kui me soovime Euroopat tutvustada ka kodanikele, siis Euroopa teekava ilma tugeva Euroopa sotsiaalõiguste sambata ei olegi üldse ettekujutatav. see oleks ju lihtsalt läbikukkumine. Euroopa tuleviku töökava, kus sotsiaalset dimensiooni täielikult ignoreeritakse. seega meil on vastutus. meil Euroopa Parlamendina on vastutus ja on ülesanne. meie ju esindame Euroopa kodanikke. ja sellel põhjusel on meil vaja ka äh, välja selgitada, millised need standardid äh, peaksid siis olema ja mismoodi sotsiaalhaldussüsteemi arendada paralleelselt majandushaldussüsteemiga. selline sünergia tuleb luua, see tuleb saavutada. meil on vaja, et Euroopa lõimumisprojekte äh, taas hõlmaks kõiki neid aspekte ja meie raport kindlasti saab sellesse panustada. seega alates homsest me töötame edasi, homme toimub äh, jälle variraportööride koosolek. meil on küll väga vähe aega. aga ma loodan, et kõik minu libe komisjoni kolleegid äh, aitavad äh, selle hea raporti ähm, viia selleni, et see siin komisjonis detsembrikuus vastu võetakse, aitäh! aitäh, proua Rodriguez! nagu ma sain teie jutust aru, jääme me oma esialgse ajakava juurde, nii nagu ta siin kirjas on, ehk siis eh, detsembris peaks meie komisjon selle raporti vastu võtma, selge pilt. suur tänu teile selle eest, see oli väga valgustav debatt ja nüüd läheme me kiiresti edasi sotsiaalküsimuste juurest jälle äriküsimuste juurde. ja ma tervitan härra Augusto Lopez Clarost kes on Global Indicators Groupi juht. see punkt on seotud meie komisjoni visiidiga Washingtoni, mis peaks toimuma kevadel, tõenäoliselt aprillis, sõltuvalt siis äh, uue kongressi koosseisust, kongressi uuest koosseisust ja ma jään ootama äh, mida te meile räägite Maailmapanga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äritegevuse aruandest uh, Doing Business. seega sõna saab härra Lopez Claros. We might give people thirty seconds to leave. anname inimestele aega pool minutit, et nad saaksid siit saalist lahkuda. ja seejärel palun, teil on sõna, te võite alustada suur tänu, härra esimees. mul on au täna siin teie juures viibida ja teile rääkida kõige olulisematest tulemustest, mis on seotud Doing Business kõige viimase raportiga aasta kaks tuhat seitseteist kohta. Teie ja teie komisjoni liikmed teavad, et Maailmapank on viimased neliteist aastat tegelenud teatud näidikute väljatöötamisega ja need näidikud puudutavad ärikeskkonna erinevaid aspekte. maailmapank on seisukohal, et on, et väga oluline selleks, et vähendada vaesust, suurendada majanduslikku jõukust ja vähendada sotsiaalset ebavõrdsust, millest ma kohe edaspidi pikemalt räägin, et selleks on väga oluline sellise äri- või ettevõtluskeskkonna loomine, mis on sõbralik, mis on küllaltki vaba liigsetest regulatiivsetest piirangutest ja bürokraatiast. seda arvestades on Maailmapank viimaste aastate jooksul, küllalt paljude aastate jooksul, andnud välja raporti, kus äh, tuuakse siis välja üksteist erinevat näidikut, mis iseloomustavad ärikeskkonda. näiteks kui kaua läheb riigil aega, et asutada väikeettevõte selleks on meil äh, näidik äh, Starting a Business või ettevõtte asutamine, kus äh, siis vaadataksegi, kui kaua läheb aega ja kui suured on kulud, mis kaasnevad ettevõtte asutamisega. kui te olete huvitatud aga sellest, kui kaua läheb aega lepingu täitmise nõudeks, nõude maksmapanekuks kohtusüsteemis, siis selle jaoks on teine näidik ja nii edasi. kokku on näidikuid siis üksteist siin räägitakse ka sellest, kuidas kaitsta vähemusaktsionäre, kuidas lahendada maksejõuetuse äh, probleeme, ähm, kuidas lahendada piiriülese elemendiga vaidlusi, milline on taristu riigis, ähm, millised on äh, riikideülesed hargmaised projektid ja nii edasi enne kui ma tutvustan teile neid tulemusi, mis me viimases raportis oleme välja toonud, tahaksin öelda ka seda, et sel aastal on käimas tähtis innovaatiline projekt ja ma tahaksin sellest lühidalt ka rääkida. maailmapangas, kaasa arvatud siis ka minu osakonnas, on viimastel aastatel olnud käigus üks väga huvitav projekt kus me vaatame seda, milliseid piiranguid kehtestavad valitsused äh, oma seadusandluse abil naistele. Need ähm, piirangud võivad tulla põhiseadusest, tsiviilkohtumenetluse seadustikust või perekonnaõigusest. me oleme juba mitu aastat teadnud, et äh, mõnedes riikides just nimelt nende piirangute tõttu on naisel äri ajada raskem kui mehel võib-olla on naisel näiteks vaja pangaarve avamiseks oma abikaasa ametlikku luba, võib-olla on tema mobiilsus piiratum kui mehel, võib-olla on tal raskem saada ID-kaarti, aga ilma selleta ei saa ettevõtet ähm, asutada ja nii edasi. me oleme viimastel aastatel järjest süvenema, süvenenud äh, ebamugavusega näinud, et äh, tegelikult seda soolist aspekti ei mõõdeta me oleme juba varem mõelnud, et meie peaksime seda tegema, aga meil ei olnud selleks piisavalt andmeid. sellel aastal me uurime näiteks sada üheksakümmend erinevat riiki, sealhulgas Somaaliat, nii et neid valitsusi, kes peaksid andmeid andma, on väga palju. aga meil oli neid andmeid vaja, et me saaksime naiste õiguste aspekti analüüsida. sel aastal me need andmed saime ja seetõttu meie Doing Business indikaatorite hulgas on ka sooline aspekt ja täpsemalt on siis kolm äh, näidikut, mida me vaatame. Äh, ettevõtte asutamine, äh, lepingu täitmise nõudmine kohtus ja kinnisvara registreerimine. kolmekümne kaheksas riigis on see küsimus asjakohane, sest seal on see sooline aspekt selgelt olemas. Te näete praegu ähm, kaarti, kus te näete, et need riigid paiknevad põhiliselt Alam-Sahara piirkonnas ja Aafrikas üldse, Aafrika riigid siis äh, tõkestavad naisi seoses ettevõtlusega kõige rohkem. me oleme väga uhked, et äh, olukord on siiski ka veidi muutunud ja äh, seda tänu Maailmapangale endale ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sest me kõik ju leiame, et naised peaksid olema äh, ettevõtluses rohkem hõivatud, aga et ähm, neil on ka väga palju piiranguid päris paljudes riikides ja meil on väga hea meel selle üle, et äh, doing business äh, indikaatoritega edaspidi mõõdetakse neid piiranguid ja siis võib-olla õnnestub ka probleeme lahendada. ma näitan teile äh, veel mõningaid tulemusi, mis on siis doing business kaks tuhat seitseteist raportis, siin on viisteist riiki kus on kõige paremad tulemused. Uus-Meremaa on Singapurist mööda läinud, see on esimest korda kümne aasta jooksul ja see ei tähenda mitte seda, et Singapuril ei läheks hästi, Singapuril läheb väga hästi. Singapuris on suurepärane ettevõtluskeskkond, aga Uus-Meremaa on siiski veidi ees te näete ka seda, et siin on väga palju Euroopa Liidu liikmesriike, top kümne hulgas Taani, Ühendkuningriik ja Rootsi. Need on kolm Euroopa Liidu riiki, kus on ärikeskkond kõige parem, vähemalt kui me arvestame need ühteteist näidikut, mida me kasutame Doing Business raportis. see aasta on olnud eriti hea selle poolest, et on tulnud mitmeid reforme, need reformid on äh, ka jõustunud. ja kokku on neid siis olnud äh, kakssada kaheksakümmend kolm ja need on läbi viidud saja seitsmekümne ühes riigis ja edasi räägin ma teile Aafrikast, sest Aafrika on meie jaoks hästi oluline. siin on öeldud seitsekümmend seitse protsenti, nagu te näete keset seda graafikut ja see on siis Alam-Sahara Aafrika ehm, ja puudutab neid vastava piirkonna riike, mis on vähemalt ühe reformi läbi viinud viimase aasta jooksul tegemist on väga kõrge numbriga. Äh, doing Business on järelikult Aafrikas avaldanud suurt mõju, nagu ma teile ka kohe näitan järgmistel slaididel ning äh, see seitsekümmend seitse protsenti oli kümme aastat tagasi äh, oleks olnud nagu saavutatamatult kõrge number ja seitsekümmend seitse protsenti näitab seda, et Aafrikal on läinud väga hästi. maailmapank ütleb seda, ütleb aga seda, et see number näitab ühtlasi, et selles maailma piirkonnas on kõige raskem äri ajada, kuna äh, regulatiivne keskkond kogu aeg muutub. siin näitan ma seda, mismoodi on olukord muutunud regiooniti ja te näete, et äh, Kesk- ja Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia, mida me nimetame siis EKAks lühendina, on äh, selline regioon maailmas, mis viimastel aastatel viimase neljateistkümne aasta jooksul on kõige rohkem saavutanud. ja võib-olla teil tekib kohe küsimus, miks just äh, sellel regioonil on läinud palju paremini kui kõigil teistel. tegelikult ju kõik regioonid on saavutanud edu. aga Kesk- ja Ida-Euroopa ja Kesk- ja Ida-Aasia on jõudnud äh, keskmiselt, äh, keskmisest kaugemale ja ma tahaksin siinkohal jutustada ühe huvitava loo, mis ma arvan, on Euroopa Liidu jaoks oluline. paljud nendest riikidest, mis on tõesti väga kõvasti edasi jõudnud, näiteks Poola, Baltikum, Tšehhi Vabariik, Sloveenia. kõik need on riigid, mis juba aastaid, ma ütleksin kakskümmend aastat, on olnud institutsionaalsete ja majandusalaste reformide keerises. paljud need reformid olid muidugi Euroopa Liiduga liitumise eelduseks enne aastat kaks tuhat neli, aga aastal kaks tuhat neli, kui Doing Business tegelikult alles käivitati, muutusid nende riikide prioriteedid, näiteks Poola, Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi Vabariik ja Sloveenia pidid ka jätkama sellel reformide teel, mille nad olid juba valinud ja seda selleks, et konkureerida Saksamaa, Rootsi ja Soome ning ka teiste väga edukate Euroopa Liidu riikidega ja seetõttu see reformitee ka jätkus ja sellel oli positiivne tulemus. mõned Kesk-Aasia riigid, näiteks Kasahstan, on samuti saavutanud märkimisväärset edu, kuigi põhjused on olnud teised, sest Euroopa Liitu nad ei kuulu. näitan teile veel mõningaid slaide, mis väga huvitaval moel kajastavad seda, mis Doing Business andmetega on juhtunud. kui me läheme tagasi aastasse kaks tuhat viis ja küsime, kui paljudes maailma riikides on võimalik ettevõte asutada vähem kui kahekümne päevaga, siis oli neid nelikümmend üks. ning enamjaolt asusid nad kõrge sissetulekuga riikides, enamasti OECD riikides. kui te aga küsite, kuidas on olukord kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis on maailmas riike, kus ettevõte saab äh, moodustada vähem kui kahekümne päevaga, juba sada kolmkümmend. see tähendab, et selliste riikide arv on kolmekordistunud viimase kümne aastaga. Te näete ka nendelt kahelt kaardilt, et äh, suur osa sellest laienemisest on tegelikult äh, toimunud arengumaades. näiteks Aafrikas oli selliseid riike aastal kaks tuhat viis kolm, aga aastal kaks tuhat kuusteist kakskümmend kuus. see on väga julgustav see, kui kerge on ettevõtet asutada, on väga oluline. meil on palju andmeid, mis näitavad, et kuigi ettevõtte asutamine võib olla keeruline, sest bürokraatia koormus on suur ja korruptsioon ka, siis me saamegi teada, Äh, siis inimesed, kes neid äh, tulemusi vaatavad, äh, ilmselt ei valigi ettevõtja elukutset, nad teevad midagi muud või siis emigreeruvad kõnealusest riigist ja lähevad kuskile, kus ettevõtluskeskkond on soodsam ja ettevõtte asutamine ei ole keeruline. siin näete te graafikut, kus on näha taasandmestiku muutumist ja kõigepealt vaadake siis palun ülemist vasakut graafikut kus näidatakse seda, kui palju, kui palju kulub aega päevades selleks, et ettevõte asutada. aastal kaks tuhat viis, nagu te näete, siis eh, kõige madalam kvartiil ehk siis nelikümmend viis eh, riiki, kus on väga keeruline mm, asutada ettevõtete siis ülejäänud seitsekümmend viis protsenti, kus on kerge, siis äh, keskmine tuleks sada kolmteist, äh, sada kolmteist päeva selles nii-öelda madalas äh, neljandikus ja kakskümmend kaheksa päeva selles kõrges, kõrges, paremate tulemustega riikides. aga aastal kaks tuhat kuusteist see vahe on väiksem ja varieerub kümnest viiekümne kolme päevani. ehk siis arvud on tõesti väga kõvasti muutunud te näete Te näete kindlasti ka seda, et me oleme siin arvesse võtnud ka väga palju teisi äh, näidikuid. Te näete järelikult isegi, et need riigid, millel alguses läks väga kehvasti, on hakanud õppima äh, paremate riikide kogemusest ja selles seisnebki äh, konvergents ehk lähenemine meie organisatsioonid äh, on, meie organisatsioon on kaasa toonud äh, lähenemise ja tore on vaadata, et Põhja-Aafrika, Kagu-Aasia ja Ladina-Ameerika riigid ehk siis piirkonnad, kus äh, äriajamine on olnud traditsiooniliselt väga raske, sest erasektorit takistatakse, vaba ettevõtlust samuti, et nüüd on seal näha paremat äritava mõnikord minu käest küsitakse, kas meil on ka näidikuid korruptsiooni mõõtmiseks inimesed saavad ju aru, et korruptsioon ta takistab erasektori arengut ning et ärimehed ja ettevõtjad eelistavad tegutseda läbipaistvas ja avatud ühiskonnas, aga mitte sellises keskkonnas, kus valitseb korruptsioon ja altkäemaksu andmine. tuleb vastata, et me ei mõõda kuidagi korruptsiooni taset aga kui te vaatate, milline on, on rahvusvahelise läbipaistvuse indeks ja see, kui kergeks peetakse äri ajamist, siis te näete, et see korrelatsioon on väga kõrge. null koma kaheksa, null koma kaheksa on siis, siis see korrelatsiooni näitaja ehk siis, kui tajutakse, et korruptsiooni on vähe ja äri ajada on lihtne, siis on ka ettevõtlus paremini arenenud. see on loogiline, sest seal, kus bürokraatiat on väga palju, on kahtlemata olemas takistused äh, ettevõtluse arendamiseks. ärikeskkond püüab, äh, ärikogukond äh, püüab igal juhul saavutada võimalusi ettevõtte, ettevõtluse ajamiseks ja mõnikord ongi see, mida tehakse, altkäemaksu pakkumine. või tehakse midagi muud, mida võiks nimetada nii-öelda seaduse piiril kõndimiseks sel aastal vaatasime ka seda, mismoodi sissetulekud jagunevad. kas see, et ettevõtluskeskus, keskkond on parem, parandab ka seda, kui võrdselt jagunevad sissetulekud ühiskonnas? kui me vaatasime soo aspekti, eriti seda, kuidas seostuvad naised ja õigusloome, siis me nägime, et need riigid, mis äh, hõlbustavad äh, naiste sisenemist tööturule, neil on ka sissetulekud võrdsemalt jagunenud. ehk siis, kui julgustatakse naisi töötama, siis äh, see tähendabki, et äh, juba on aidatud vähendada ebavõrdsust ühiskonnas, sest naistel on võimalik teenida rohkem raha. me vaatasime ka Doing Business näidikuid ja me leidsime, me leidsime samasuguse korrelatsiooni. ehk siis riigid kus üldiselt äh, läheb paremini, on äh, võrdsemalt jagunenud sissetulekutega ja selle toob kaasa see, et naistele antakse rohkem õigusi ja selle omakorda toob kaasa sõbralikum ettevõtluskeskkond. see on oluline mitte ainult naistele, vaid ka noortele ettevõtjatele ja äh, nendele, kes alguses on madalama sissetulekuga, aga kes on edasipüüdlikud ja kes soovivad töötada ja ennast üles töötada ning aidata kaasa ka riigi äh, jõukuse üldisele saavutamisele. minu viimane slaid, arvestades, et me võiksime siin ka debatti pidada, minu viimane slaid näitab lihtsalt äh, seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja veel mõned riigid, et neile läheb hästi. Te näete, et äh, enamik Euroopa Liidu liikmesriike on top viiekümnes ja ähm, Uus-Meremaa ja Singapur on siin erandlikud, sellepärast et nad ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga nad on esimesel ja teisel kohal. edasi tulevad Taani, Ühendkuningriik, Rootsi, Eesti, Soome, Läti, Saksamaa, Iirimaa, Austria ja äh, teised. seega võib järeldada, et Euroopa Liidu liikmesriikidel läheb hästi, aga see ei ole ka üllatav, sest äh, meil on toimiv erasektor ja see on toiminud pikka aega. meil on mõistlik eh, tasakaal ärikeskkonna, ehm, ärisektori ja valitsuse vahel. loomulikult on Euroopa Liidu piires ka väikeseid variatsioone, mõned riigid eh, saavad paremini hakkama kui teised, aga üldiselt on sissetulekud kõrged ja me saame hakkama paremini kui ülejäänud maailm. ma lõpetan siinkohal ja siis on võimalus ka debatiks. aitäh! aitäh sellest ehm, selle väga huvitava ettekande eest ja ma arvan, et suurem osa meist on õnnelikud üle, et nii palju Euroopa riike on siin loetelus olemas. aga mul oleks endal ka paar küsimust ja ma vaatan siin ka oma kolleegide poole, et kas äh, neil on ka mõningaid küsimuste soove? Äh, proua McIntyre, kas teie võib-olla soovite alustada? aitäh, härra esimees see on tõesti väga huvitav ettekanne, väga huvitav aruanne ja siin on väga palju infot, mida võiks veel uurida. ma arvan, et ähm, äritegevuse olulisus äh, seisneb, seisneb selles, et tegelikult seda ei ole alati piisavalt tunnustatud, sest äh, parim viis inimesi vaesusest äh, välja päästa, on neile äh, tööd andes ja paljudel juhtudel me teame, et näiteks kaheksakümmend viis äh, protsenti uutest töökohtadest ongi tulnud just väikeettevõtjate kaudu ja mõned on tõesti mikrosuurusega ettevõtted. ja see, kuidas inimesed loovad endale ise tööd ja hakkavad ettevõtjateks, on väga julgustav. ja see on selline teema, mida me peaksime tõesti ka julgustama. ja ma nägin, et need majandused, kus on sõbralikum ärikeskkond, on ka võrdsus suurem. nii et me peame ka seda, sellega arvestama, et, et kuigi Euroopa Liidu riigid üldiselt on doing business'i edetabelis esiotsas, siis sellegipoolest äh, ärisõbralikkuse, ärisõbraliku äh, seadusandlusele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud ja ma tean, et minu oma koduriigis on väga palju õigusakte, mis tegelikult takistavad ettevõtjatel arenemast hoiavad neid tagasi ja ma arvan, et siin on vaja leida oluline tasakaal selle vahel, kuidas me töötajaid kaitseme, nende tervishoidu ja ohutust kaitseme, see peab loomulikult vastama ka seadusele ja pettusevastastele sätetele, aga samal ajal tuleb ka võimaldada inimestel ettevõtjaks hakata ja julgustada neil ettevõtjaks ähm, hakkamist ja mõned aastad tagasi ma koostasin raporti selle komisjoni jaoks selle kohta, kuidas ähm, Euroopa Liit peaks looma sellise ähm, äriõigusliku keskkonna, mis edendaks äritegevust ja ja me nägime tollal, et isegi Euroopa sees on väga palju erinevusi, kas või selles osas, et kui palju aega võtab ettevõtte asutamine loomine ja parimal juhul oli see neli päeva, aga maksimum oli nelikümmend päeva. nii et ma arvan, et, et kuigi me arvame, et meie tulemused on päris head, siis sellegipoolest me ei peaks siin äh, olema piisavalt rahulolevad, et meil on väga palju tööd veel tegelikult ära teha Euroopas. ja, ja need numbrid, mida me nägime, on vägagi huvipakkuvad. nii et see, mida te näitasite ka mõju kohta äh, naistele sest jällegi seal oli mm, näidatud äh, Lähis-Ida, mm, Kesk-Aafrika riigid ja natukene ka Lõuna-Ameerika riigid, kus äh, naistel on suuremad takistused selleks, et äh, töökohti luua. ja mm, ja ka ettevõtlusega tegelemiseks ja ma sooviksin teada, kas on ka mingisuguseid konkreetseid äh, elemente, millele te võite tähelepanu pöörata nende riikide puhul. et mis see on, mis äh, peaks muutuma selleks, et äh, muutused oleksid suuremad ja kas saaks paralleele tõmmata nende riikide ja mingite konkreetsete piirangute mm, suhtes Euroopa Liidus? aitäh! ma arvan, et härra Lopez-Claros saaks kõigepealt võib-olla vastata sellele küsimusele, enne kui me jätkame. suur tänu teie kommentaaride ja küsimuste eest. Teil on täiesti õigus, et, et, et isegi Euroopa Liidu sees on äh, väga palju erinevusi tulemuste äh, osas, need näidikud ka näitasid meile seda. et mõned aastad tagasi Äh, võtsime ka ühendust Rootsi valitsus ja neil oli väga huvitav ettepanek ja ma sooviksin seda teiega jagada, sellepärast et ma arvan, et see väga hästi ka illustreerib teie toodud äh, märgust, et, et, et, et isegi kõrgema sissetulekuga riikides on veel paranemisruumi. Nende finantsminister võttis minuga ühendust ja ütles, et, et vaadake, et me oleme tegelikult väga häid tulemusi saavutanud, me oleme top kümnes juba aastaid olnud. ja aga kui ma räägin ärikogukonnaga, siis nemad kaeblevad Nad ütlevad, et, et on väga palju regulatiivseid kitsaskohti ja väga palju ähm, sellist jäikust, kus juures ka nendes äh, valdkondades, mis ei ole äritegevusega seotud, näiteks äh, sellepärast, et äh, meie ju ei räägi ähm, nii, niivõrd palju haridusest ja koolitusest, aga see on äärmiselt oluline ka Ähm, ettevõtluskeskkonna tulemuslikkuse, tootlikkuse jaoks. ja Doing Businessil oli ka äh, näidik, äh, mis äh, hõlmas tööturgu, aga aga see enam ei ole, ei ole osa sellest edetabelist ja, ja sellegipoolest Rootsi finantsminister ütles, et meil on probleeme ka tööturul ja seetõttu nad palusid, et me viisime, viiksime läbi uuringu mis äh, kirjeldaks äh, ka regulatiivseid kitsaskohti, et, et me saaksime parandada oma ärikeskkonda ja see oli tõesti väga julgastav, sest äh, isegi Uus-Meremaal ja Singapuril ei ole perfektne tulemus, nad on endiselt veel väga kaugel sellest, mida me nimetame kõige tõhusamaks regulatiivseks keskkonnaks. ja mis puudutab nüüd sugude küsimust siis äh, andmed, mis meil on selle kohta, siis äh, seal on vägagi palju infot, mis kirjeldab erinevaid piiranguid naiste kohta, seal on, äh, see puudutab siis tööturgu, samuti juurdepääsu institutsioonidele, juurdepääsu laenudele, justiitssüsteemile. nii et me vaatasime neljakümmet seitset erinevat meedet ja üks väga kainestav tulemus, mis selles ühest viimasest aruandest välja tuli aastal kaks tuhat viisteist, oli et saja seitsmekümne kolmest riigist ainult kaheksateist riiki maailmas on sellised, kus ähm, ähm, õigus on nii-öelda äh, sugude osas pime ja see tähendab, et ülejäänud üle, et ülejäänud äh, riikides on vähemalt üks piirang naistele kehtestatud ja Lähis-Ida ja Aasias näiteks on äh, väga palju ka selliseid riike, kus on kakskümmend, kakskümmend viis äh, piirangut, Iraanis on nüüd äh, samuti arvukalt, ähm, mis on olemas erinevates õigusaktides, mis piiravad naistel osalemast majanduselus võrdsetel alustel meestega. ja mida me teha saame? no et see on tõesti väga tähtis küsimus, ma võin teile rääkida, mida meie Maailmapangis teeme. nii et eh, nende andmete esitamisega ja tuvastades iga ehm, saja seitsmekümne kolme ja nüüd saja üheksakümne riigi puhul need seaduses peituvad eh, piirangud, eh, siis me tegelikult sellega anname väga olulist infot rahvusvahelisele üldsusele viimastel äh, aastatel kuuskümmend viis riiki on läbi viinud üheksakümmend viis reformi selleks, et lahti saada sellistest piirangutest. ja, ja nüüd see andmebaas on ähm, avalik ja see tähendab, et riigid võrdlevad oma tulemusi üksteisega ja riigid võtavad meiega ühendust ja soovivad meilt abi saada et paluvad näiteks, et, et muutke meie Äh, tsiviilõigust, et lahti saada mõningatest äh, piirangutest, mis on võib-olla meie ajaloo äh, pärand, näiteks mõningad Aafrika riigid, ähm, Aafrika, mõningate Aafrikate, Aafrika riikide tsiviilõigus on tegelikult kopeeritud äh, Äh, Prantsuse õigusest, aga see õigus kehtis Prantsusmaal võib-olla viiskümmend, kuuskümmend aastat tagasi, siis kui neil olid endiselt veel koloniaalpiirkonnad, nii et mida nad peavad tegema, nad peavad kaasajastama oma õiguskeskkonda, sellepärast, et vastasel juhul ähm, sellised piirangud ähm, takistavad, õõnestavad ka nende majanduselu konkurentsivõimet ja samuti takistavad nendel riikidel oma jõukust suurendada. aitäh, härra Pirinski, palun. aitäh, sooviksin küsida järgmist. Need näidikud mis on ka aluseks nendele edetabelitele. peavad äh, käsitlema seda protsessi, äh, mis puudutab siis ettevõtlusega tegemist ja näitab ka, kui kerge on asutada ettevõtet äh, ja tegutseda ettevõttega. kas Teil ei ole tunnet, et, et see lähenemine on natukene ühepoolne? see lähenemine ei äh, võta vaatluse alla lõpptulemust, äh, mis puudutab äh, äritegevuse lihtsustamist. ma selgitaksin. Te ütlesite, et Kesk-Ida-Euroopas on äh, Ehm, väga palju meetmeid võetud selleks, et ettevõtlusega tegelemist lihtsustada. aga kuidas te selgitaksite seda fenomeni, et endiselt jätkub ehm, inimete, inimeste ränne ehm, nende aktiivse tööelu perioodil just lääneriikidesse? nagu te teate, see on tekitanud terves Euroopas vägagi akuutseid probleeme ja mõned on isegi öelnud, et see on oma mõju avaldanud ka Ühendkuningriigi sündmustele. et ähm, see oli seotud just sellega mm, väga suure rändevooga mm, Ühendkuningriigi suunas Ida-Euroopast, aga see on seotud ka töötajate lähetamisega, millega me tegeleme praegu Euroopa Parlamendis ja ja ja samas me näeme, et väga paljud ähm, aktiivses töös olevad naised-mehed Kesk- ja Ida-Euroopast soovivad emigreeruda. ja te ütlesite, et kõrgema sissetulekuga riikides on, on ka erinevused sissetulekute vahel väiksemad. võrdsus on suurem aga jällegi see, need andmed tegelikult ei toeta seda, sellepärast et Kesk- ja Ida-Euroopas on see koefitsient palju suurem kui, kui sellises riigis nagu Rootsi või kuskil mujal. et see ebavõrdsuse koefitsient on suurem ja mida ma sooviksin teilt küsida, on see, et, et ma loomulikult ei seo kahtluse alla neid parameetreid, mis näitavad kui lihtne on ähm, äriga alustada ja äritegevust äh, äh, edendada ja see on oluline loomulikult ka äh, välisinvestorite usaldus, välisinvestorite jaoks, et kas seda kogu süsteemi peaks panema laiemasse konteksti ja vaatama, millised on need tulemused. sellepärast, et kergem äritegevuse tulemus võib olla ka vastupidine, nimelt et et lisandväärtus ja see, see tulemus tegelikult ei investeerita mitte selle ettevõtte riiki, vaid see kaob kuhugi offshore kontodele, mis tegelikult äh, Äh, tegelikult avaldab negatiivset mõju nendele riikidele, kus samas on äh, lihtsam äh, äri ajada. et võib-olla tuleks siin arvestada ka näiteks ähm, jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. ja vabandage, natuke pikalt tegin ma lugesin siin kokku kolm-neli küsimust, aga ehk te siis võib-olla ise valite, millisele küsimusele te vastate. ja nüüd härra Lopes Claros, aitäh! esiteks ma sooviksin öelda seda, et, et, et mis puudutab jõukust äh, ja, ja äritegevuse tulemuslikkust, siis siin on tegelikult väga palju rohkem tegureid, mis äh, kogu seda protsessi mõjutavad. ma tooksin teile ühe näite, et üks asi, millega ma ei arvesta, mis on äärmiselt oluline, on just makroökonoomilise äh, keskkonna kvaliteet. et mis toimub fiskaalpoolel, kui jätkusuutlikud on avaliku sektori mm, vahendid ja nii edasi, et me peame vaatama kogu seda üldpilti. kaheksa-üheksa aastat tagasi Island väga karmi eh, mikrokriisi keskmes, mis oli seotud siis valuuta kokku, kukkumisega ja majanduskriisiga, tegelikult oli äritegevuses ehm, vägagi positiivseid tulemusi saavutamas, sellepärast et ehm, seal kuid need head tulemused tegelikult ei eh, kajastunud selles ehm, Ähm, suur, suuremas pildis. nii et me ei peaks kõike selgitama doing business indikaatoritega, et, et kõik, mis toimub äh, ühiskonnas, ähm, seda ei saa kirjeldada alati nende näidikutega. Te rääkisite ka rändest Maailmapangas me oleme vaadelnud ka äh, rand, rännet ja üks asi, mida me oleme tuvastanud, on see, et vähemalt äh, mõningad äh, rändevood on seotud just erinevustega sissetulekus isiku kohta. ning kuna juurdepääs infole on palju parem, siis inimesed ka näevad, kui hästi inimesed elavad kuskil mujal, näiteks Rootsis ja seetõttu loomulikult ei ole ka üllatav, et inimesed soovivad paremat Ähm, elutingimuste ähm, saavutamiseks mujale liikuda ja seda me oleme näinud ka Euroopa Liidus, sest et siin on suurem äh, tööjõu liikumine ja seetõttu ähm, madalama sissetulekuga äh, riigid, äh, riikidest on inimesed liikunud siis lääneriikidesse, kus on suurem sissetulek aga samas ähm, Poolas, Tšehhi Vabariigis, teistes Ida-Euroopa riikides, mida ma mainisin, on tegelikult olnud ka nähtavaid ähm, parendusi ähm, äritegevuses, äritegevuse keskkonnas. aga kui neid äh, parendusi ei oleks saavutatud, nii nagu Balti riikides ja äh, Tšehhi äh, Vabariigis, siis need rändevood oleksid tegelikult isegi palju laiaulatuslikumad, palju suuremad senisest, aga tõsi ta on, et head tingimused eh, Kesk-Ida-Euroopas või vähemalt on need paremad kui kakskümmend aastat tagasi, et see on kindlasti ka ähm, leevendanud äh, seda vajadust äh, riigist emigreerudeks, et nad on leidnud ka võimalusi kodus, koduriigis äritegevuseks, et nad ei pea tingimata välja rändama Ühendkuningriiki või Rootsi või kui mõelda. ja mis puudutab ähm, tulemusindikaatoreid ja teisi ähm, makromuutujaid, siis ähm, need tulemused on olnud vägagi julgustavad, et need riigid, kus äritegevus on äh, lihtsam, on ka paremate näitajatega töökohtade loomisel ja need riigid äh, suudavad ka parandada sissetulekut äh, inimese kohta, ka selliseid tulemusi parandada. aga need on sellised äh, üldised kontseptsioonid, et alati on võimalik siin välja tuua ka teisi näiteid, et näiteks mõningad riigid nagu Kreeka, kus on ähm, äritegevust lihtsustatud viimastel aastatel, sellepärast et valitsus on seal keskendunud äh, just ärikeskkonna lihtsustamisel, aga, aga samas ähm, näiteks eurokriis ei ole mõjutanud seda üldpilti positiivselt. aga kui me vaatame mõningaid näiteid, siis korrelatsioon ähm, nende doing business näidikute ja, ja ka ähm, majanduskasvu vahel on täiesti olemas. nii et oluline on ka see, et, et et ähm, see lihtne, lihtsa äritegevuse näidik, head näidikud on äh, näidanud ka, kuidas see mõjutab välisinvestorite tegevust. aitäh, me oleme küll lähenemas nüüd äh, arutelu lõpule, aga mul oleks ka üks küsimus teile, härra Lopes-Klarus. ma vaatasin ühte nendest numbritest, et kaheksateist Euroopa Liidu riiki ja et, et on läbi viidud kolmkümmend kolm reformi kaheksateistkümnes Euroopa Liidu riigis ja see ei ole saladuseks, et see mm, isu reformide järgi on väga erinev liikmesriigiti. nii et kui me vaatame, kuidas mm, Euroopa Liitu kui selliste reformide, siis kas te saaksite võib-olla ka selgitada mm, neid erinevusi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel? nimelt äh, näiteks millised on erinevad reformid osas Põhja- ja Lõuna-Euroopas. üks äh, asi, mida me nägime äritegevuse ähm, näidikute tulemustes, on see, et äh, et kriisid kiirendavad reformide läbiviimist peale kriisi. me nägime seda väga selgel aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa peale seda üleilmset finantskriisi. et sellele järgnes reformide läbiviimise kiirenemine, sellepärast et ma eeldan, et et see oli üks viis, kuidas valitsused soovisid kriisile vastata, et nimelt, et äritegevuskeskkonda, erasektorit, ähm, olukorda paremaks muuta. ja Lõuna-Euroopas, ma räägin siin Itaaliast, Küprosest mingil määral, Portugal, Hispaania, Kreeka siis eurokriisi eh, kontekstis eh, tunnistati seda, et üheks viisiks sellest kriisist välja pääsemiseks eh, ja Ja te teate siis ka, millised olid need sekkumised sekkumised olid selles laenukriisist välja eh, pääsemiseks, oli just eh, kasvu edendamine. niisiis, ainus eh, et kui nominaalne SKT kasvab kiiremini, siis, siis ka ülejäänud muutujad suurenevad ja kuidas majanduskasv edeneb, on see, et tuleb luua äritegemise sõbralikum, äritegevuse jaoks lihtsam keskkond. et tuli äh, vähendada neid erinevaid äh, tehinguid, mida tuli teha selleks, et äh, äri luua, nii et me oleme näinud seda paljudes Lõuna-Euroopa riikides, jah, nad võiksid veel palju rohkemat ära teha, aga tulemused olid siiski märkimisväärsed, Hispaania on näiteks äh, Ähm, oma tulemustes ähm, palju positiivsem kui aastaid tagasi. ja see on seotud just ähm, sellega, et valitsus on viinud läbi nii palju mm, reforme, mis on lihtsustanud äritegevust ja nii et ma arvan, et see on selline näide, mis kehtib tegelikult paljudele Lõuna-Euroopa riikidele viimastel aastatel. aitäh, kas on veel küsimusi? paistab, et ei ole siis äh, suur tänu, härra Lopes-Klarus, meil oli väga hea meel, et te äh, olite siin Ehm, meie ees need numbrid olid tõesti väga huvitavad eh, ja loodetavasti me saame ka väga mõistlikult neid kasutada siin ka oma komisjoni töös. aitäh teile! ja sellega on meie kohtumine lõppenud, tänaseks kohtume homme!